suur tänu, härra Stiljanides selle sissejuhatuse eest ja nüüd saavad poliitilised fraktsioonid hakata küsimusi esitama. kõigepealt äh, härra Steer Rahvapartei nimel, palun. suur tänu äh,, proua esinaine ja tere tulemast, volinikukandidaat. oma sissejuhatavas sõnavõtus te mainisite Ebola puhangut ja täiesti õigesti on äh, Ebola vastane töö üks teie prioriteetidest volinikuna. Euroopa Parlamendi täiskogul oli meil arutelu Ebola teemal ja me lähtume sellest, et aasta lõpuks on meil äh, kakskümmend tuhat nakatunut praegu aga USA haiguste kontrollikeskus äh, räägib isegi ühe koma neljast miljonist äh, jaanuarikuuks, kui äh, rahvusvaheline üldsus midagi drastiliselt ette ei võta. Te ütlesite, et enamat tuleb teha ja minu esimene küsimus on, et kuidas teie hindaksite äh, rahvusvahelise üldsuse seniseid äh, pingutusi, eriti Euroopa Liidu omi? jätkan oma emakeeles, kui lubate. ja austatud kolleeg, teil on täiesti õigus, tegemist on väga keerulise olukorraga ja tuleb äh, tõdeda, et äh, rahvusvaheline üldsus viivitas oma reaktsiooniga liiga kaua, riski alahinnati ja nüüd me alles peame õigesti äh, oma töödega pihta hakkama. epidemioloogid on öelnud, et olukord on väga keeruline. me peame tegutsema otsekohe meil on kindlasti vaja otsekohe saata kohale palju arste ja hooldajaid, on vaja luua haiglaid ja seda kõike ütlen mina arstina. see peab toimuma otsekohe, me ei saa seda lükata homsesse päeva, sellepärast et kui see haigus levib ka linnadesse, siis ei saa seda absoluutselt enam piirata. me peame tegutsema koordineeritult ja see tähendab seda, et rahvusvahelised partnerid, kogu rahvusvaheline üldsus peab tegutsema üheskoos. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegutsema tõhusalt. suur tänu, härra volinik minu jätkuküsimus äh, puudutab äh, järgmist. mida teie konkreetselt äh, soovite teha seoses Ebola puhanguga volinikuna, palun? jah. kui te mind volinikuna usaldate, siis ma olen arvamusel, et äh, minu kogemused poliitiku ja arstina tooksid kaasa selle, et ma reisiksin konfliktipiirkonda, et äh, kohapeal olukorraga tutvuda ja siis äh, kujundada oma arvamus kogu sellest olukorrast. minnes kohale, nähes patsiente, saan ma selge pildi sellest, äh, mida tuleb teha ja siis me saame töötada välja konkreetse plaani, äh, kuidas äh, oma panust tõhustada ja teistega koostööd teha. see oleks esimene reis, mille mina teeksin, selle kohustuse ma endale võtan ja ma usun, et me peame ka arstidele koha peal näitama, et ka meie oleme seal kohal suur tänu, härra Lets, sotsialistide demokraatide nimel, palun. suur tänu teie väga sisutiheda sissejuhatuse eest. loomulikult me peame humanitaarkriisile reageerima otsekohe, nagu te ütlesite ja mul on äh, küsimus. see puudutab äh, nõukogu määrust tuhat äh, kakssada, kaks tuhat seitsekümmend viis, äh, üheksakümmend kuus, see puudutab äh, humanitaarabialaseid väljakutseid ja seda, kuidas Lissaboni leping neid reguleerib. tähendab, et komisjon ei soovi seda määrust üle vaadata sotsialistid ja demokraadid on äh, mitu korda palunud, et see määrus vaadatakse üle, et selle tõhusust äh, tõstetakse, et meil oleks võimalik kiiremini reageerida humanitaarkriisidele. kas äh, teie olete nõus, et see määrus tuleks üle vaadata enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõppu ja mis peaks teie arvates olema selle määruse ülevaatamise kõige olulisemad elemendid, aitäh? tänan, kolleeg. Teil on täiesti õigus, te olete hästi informeeritud. võeti kohustus see määrus üle vaadata. ma tahaksin äh, ausalt öelda, et mitte kõik ei ole kivisse raiutud, loomulikult äh, me peame õigusakte üle vaatama, kui on ilmnenud uued asjaolud, aga ülevaatamisega on seotud ka mõningad äh, riskid. alati äh, ei äh, too äh, liigne perfektsuse poole püüdlemine seda kõige paremat tulemust just meil tuleb loomulikult avada omavaheline dialoog, me peame asja arutama ja kokkuleppele jõudma, kus ja milliseid muudatusi oleks vaja sisse viia ja kui me oleme jõudnud ühisele seisukohale, siis me võime loomulikult edasi liikuda selles küsimuses. see on aga otsus, mille peab vastu võtma komisjoni kolleegium. aga võib-olla ei olegi ülevaatamine ka vajalik. ma olen valmis äh, siin äh, komisjonis järgmisel aastal vastavad konsultatsioonid äh, läbi viima ja siis me saame kindlaks teha, kas on vaja ülevaatamist või mitte või, või siis saame selle muutmata kujul alles jätta, selle õigusakti. suur tänu ja mul on teine küsimus. Te mainisite Ebola puhangut. koordineerimine Euroopa Liidu siseselt ja Euroopa Liidu ja tema partnerite vahel, see on äh, tema, mida meil tuleb äh, tõhusamaks äh, muuta siin käis ka Euroopa Liidu eriesindaja Iraagis, äh, rääkis humanitaarolukorrast ja kriisist äh, seal ja meie reageerimisest sellele kriisile, ütles, et see peab tõhusam olema. ja ma tahaksin nüüd küsida, et milliseid tamm, samme teie arvates tuleks teha, et paremini koordineerida koostööd liikmesriikide vahel ja koostööd teiste rahvusvaheliste tegijatega? ja mis puudutab äh, koordineerimist siis äh, selle eelduseks äh, on, et me suudame olla praktikas äh, tõhusad, eriti ka Ebola puhul. aga Ebola vastase võitluse koordineerimine on veel algfaasis. meil tuleb loomulikult tugevdada koostööd rahvusvaheliste partneritega. ma olen juba võtnud kontakti ÜRO kõrged amet-, kontakti isikutega, näiteks Valeria Amosega ja ka põgenike eest vastutavate isikutega. kui te mulle oma usalduse annate, siis ma saan neid kontakte veelgi süvendada, et me saaksime jõuda praktilistele tulemustele. Conditio sine qua non ehk äh, me peame kindlasti rahvusvahelised partnerid kaasama, seda peaks äh, tegema humanitaarabi volinik. Ebola osas on meil äh, just uued faktid äh, teada, mis annavad meile ka tegutsemiseks paremad tingimuste alused. suur tänu, härra Karski, ECR fraktsiooni nimel, palun Ähm, härra volinikukandidaat. maailma esimene humanitaarabi teemaline tippkohtumine Istanbulis võimaldab meil vahetada parimaid praktikaid, et hakata tulevikus abi tõhusamalt osutama. on selge, mida me peame tegema humanitaarabi osas me peame panema paika eesmärgid äh, perioodiks pärast kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, et kõik toimiks tõhusamalt. kuidas te hindate meie eesmärke, Euroopa Liidu eesmärke ja kuivõrd meie oleme valmis selleks ülemaailmseks äh, humanitaarabi tippkohtumiseks? tänan. suur tänu selle küsimuse eest. ausalt öeldes äh, on Istanbuli tippkohtumine aastal kaks tuhat kuusteist tõesti väga oluline sündmus ja seda mitmetel põhjustel. tegemist ei ole valitsuste vahelise kohtumisega, vaid seal on kaasatud äh, partnerid, äh, kes on äh, tegevad humanitaarabi valdkonnas üle kogu maailma. mis puudutab eesmärke, muuhulgas innovatsiooni, siis selle abil on võimalik meil saada äh, Äh, tõhusamat humanitaarabi ohut-, osutamist. väga oluline on, et me jõuaksime inimesteni, kes kriisiolukorras on ja loomulikult on äh, väga oluline käsitleda ka epideemiate teemasid, ka AIDSi teemat. Euroopa peab kindlasti selleks tippkohtumiseks põhjalikult valmistuma kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on äh, Bukarestis ette nähtud ettevalmistav koosolek ja olid eelkõige eelarve poolt seatud piirid. rääkinud paindlikkusest, mis on normaalsetel aegadel äh, piisav, aga kriisiaegadel sellest ei piisa meil on, äh, me võime küll kasutada eelarvereserve, aga niimoodi seame ohtu tulevased eelarved. Äh, meil on Eh, oma eelarves kindlalt kirjas, et peab olema tasakaal eh, kohus, kulukohustuste ja maksete vahel, aga praegu on meil tekkinud probleem, et ei peeta kinni antud lubadustest. kui eh, vahendid kahanevad ja kui me ei rea suuda reageerida inimeste ootustele, siis me ei suuda tulevikus üleüldse humanitaarprobleemidele reageerida Eh, tegemist on siis sellise süstemaatilise probleemiga. Eh, kuidas kavatsete teie selle olukorra parandada? Έχετε απόλυτο δίκιο στον τρόπο που περιγράφει. Ja teil on täiesti õigus. Te kirjeldasite situatsiooni täiesti õigesti ma tean, et te olete juba aastaid nende küsimustega ka siin komisjonis tegelenud. ma olen parlamendisaadikuna eelarvekomisjoni liige ja natukene ma olen nendes küsimustes juba kogemusi saanud. täna puudutati ka juba olulisi teemasid, eelarvet ja äh, arengupoliitika eelarvet. nii et äh, me peame kindlasti jääma selle seisukoha juurde, et humanitaarabi on midagi muud kui tavalised äh, meetmed ja seda tuleb ka eelarvepoliitiliselt arvestada. varem või hiljem peame me tagama, et kulukohustused äh, on äh, tasakaalus maksete assigneeringutega. meil tuleb humanitaarabi valdkonnas kindlasti veel enamat teha. ma usun, et mitte keegi ei saa meie argumente selles valdkonnas tagasi lükata. kui meil peaks õnnestuma kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks see äh, tasakaalu viimine saavutada, kui me mobiliseerime ka reservide rahad, siis meil äh, õnnestub ehk tõesti humanitaarabi ka vajadustega kohandada. edasi me peaksime otsima uusi doonorriike ja seetõttu peangi ma Istanbuli tippkohtumist väga oluliseks. niisiis, kui ma teist õigesti aru saan, siis te ootate seda mit-, vahe läbivaatamist äh, Eh, selleks, et eh, kohandada neid humanitaarabi reguleerivaid eelarvereegleid ja eh, te tahate välja pakkuda siis uue raamistiku πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο χρόνο, το 2015. Mina olen arvamusel, et alates järgmisest aastast, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast peame me tõesti sellele küsimusele kui spetsiifilisele küsimusele lähenema ja tõesti läbirääkimiste raames ma loodan saavutada selle, et äh, tunnustatakse humanitaarabi spetsiifikat. see on ainukene meede, mis on kiireloomuline meede, väljaminekud selles valdkonnas ei ole etteennustatavad ja seetõttu peab meil kindlasti olema juurdepääs hädaabi reservile samas tuleb tagada, et äh, kulukohustused ja maksete assigneeringud äh, on teineteisega tasakaalus võrdsed. me ei saa lükata neid maksete assigneeringuid äh, edasi, ega siis abiosutajad ei saa võtta ju laenu pangast. seetõttu tuleb meil vahendid vabastada siis, kui abi vajatakse, niimoodi meil on võimalik probleeme kiiresti lahendada suur tänu järgmisena härra Kriso Konos äh, kuue fraktsiooniks ja volinikukandidaat äh, härra Kriso Konos istub teie taga ja arvatavasti kõnetab teid teie emakeeles. proua esinaine. härra volinikukandidaat. minevikus on olnud äh, raskeid äh, etteheiteid äh, selle kohta, kuidas humanitaarabiprogramme on läbi viidud Euroopa Liidus, äh, on heidetud ette haldusvigu, lausa korruptsiooni näiteks kolmandates riikides nagu Somaalias kui teid kinnitatakse ametisse Euroopa Parlamendi poolt, siis kuidas äh, te plaanite sellistele juhtumitele, etteheidetele reageerida, kui äh, sarnased juhtumid äh, tõusetuvad teie mandaadi aja jooksul? suur tänu, härra kolleeg. tõepoolest kahjuks äh, pettus ja korruptsioon äh, kuuluvad äh, meie elu juurde, on olnud mõningaid juhtumeid. nii palju, kui mind on informeeritud, siis nendele juhtumitele on väga karmilt reageeritud. minu teadmiste kohaselt äh, on väliseksperdid läbi viinud väga tõhusaid kontrolle ja meil on ju ka kontrollikoda. hindamised näitavad, et kontrollid on tõhusad. ja mina usaldan neid kontrolle. usaldan äh, ekspertide poolseid hindamisi Neid kontrolle hinnatakse väga kõrgelt äh, ka EHOs, Euroopa Komisjoni humanitaarabi äh, peadirektoraadis. loomulikult meil tuleb äh, süsteemi ka edaspidi parandada, aga see ei ole perfektne. ma kindlasti tutvun selle süsteemiga põhjalikult ja üritan seda süsteemi parandada, aga me peame olema teadlikud sellest, et sellised probleemid lihtsalt võivad tõusetuda ja siis tuleb näidata poliitilist tahet ja tuleb poliitiliselt ka vastavalt sekkuda. suur tänu. mis puudutab nüüd poliitilist tahet ja järeleandmatut suhtumist, siis äh, kas te oleksite ka nõus äh, vajaduse korral äh, mõnda programmi katkestama, et vastutavad isikud äh, kohe uutega asendada? Äh, jah, loomulikult, ega siin muud valikut ei ole. me peame tegutsema sellistel juhtumitel järeleandmatult, muud moodi ju ei saa, sellepärast et me räägime siin Euroopa maksumaksjate rahast, mis läheb sellistes olukordades kaduma ja eriti just äh, humanitaarabi puhul äh, sellist tegevust äh, lubada ei saa, siin on tegemist rahaga, millega on võimalik päästa elusid, laste elusid. me peame selle rahaga vältima kadunud põlvkondi ja loomulikult me peame sellesse rahasse suhtuma väga vastutustundlikult ja mingeid diskussioone siin lubada ei saa nii et ma võin täiesti kindlalt lubada, et äh, kui esinevad korruptsioonijuhtumid, siis äh, peatatakse programm ja kontrollitakse neid juhtumeid väga rangelt. ma ei ole jõudnud siin veel detailidesse minna, aga mineviku kogemused on ka näidanud, et nendele juhtumitele on varemgi väga karmilt reageeritud. Äh, suur tänu ja nüüd härra proua Haudala Roheliste fraktsiooni nimel, palun. suur tänu äh, proua esinaine, ma pöörasin tähelepanu teie töönägemusele, te ütlesite, et te soovite olla kõige haavatavamate ühiskonnagruppide hääl, te soovite olla hääl, anda hääle nendele, kellel seda häält ei ole. mitmed äh, vähemusrühmad äh, kannatavad kõige rohkem humanitaarkriiside käes, mõtlen siinkohal puuetega inimesi, lapsi, naised on loomulikult äh, ka väga haavatav rühm, aga naised on tihtipeale enamuses. nii et ma tahaksin küsida, et äh, kuidas te praktikas äh, saate arvesse võtta kõiki neid haavatavaid elanikkonnagruppe, puuetega inimesed, lapsed, naised, kas me võiksime näiteks äh, osa humanitaarabi äh, konkreetselt äh, suunata teatud äh, inimrühmadele, nagu näiteks puuetega inimestele, võib-olla siis oleks võimalik ka võidelda paremini naiste seksuaalse ärakasutamise vastu. mis on teie arvamus? suur tänu ähm,, austatud kolleeg suur tänu äh, selle teema tõstatamise eest, mis puudutab äh, just äh, kõige rohkem kaitset vajavaid inimgruppe. me peame suhtuma nendesse inimestesse väga väärikalt, see on inimloomuse põhiosa, muidu me ei ole enam inimesed nendel haavatavatel elanikkonnarühmadel on äh, vaja just äh, eriti meie tähelepanu saada. ma ei saa teile praegu päris konkreetselt vastata, sest et ma ei ole jõudnud selle teemaga veel süvitsi minna. aga nii palju kui äh, ma olen tutvunud humanitaarabi edastamisega valitsusväliste organisatsioonide kaudu, siis äh, need teemad, äh, naised, lapsed, seksuaalne ärakasutamine ja ka puuetega inimeste teema, ühesõnaga nendele isikutele pööratakse eraldi tähelepanu, aga seda peaks veelgi tugevdama, sellepärast et äh, inimlik on kaitsta ju neid, kes seda kõige rohkem vajavad. aitäh! ja haluaisin vielä jatkaa tätä. Ja, ja jätkuküsimus minu poolt. miljonid inimesed elavad põgenikelaagrites ja mõned elavad seal juba aastakümneid. näiteks äh, Keenias äh, on äh, somaalaste põgenikelaagrid äh, ja inimesed on tõesti sinna tulnud äh, juba siis, kui Somaalia valitsus kokku kukkus paarkümmend aastat tagasi. Liibanonis, Jordaanias on suured põgenikelaagrid, mida juhitakse nagu omaette linnu. kas Te võiksite ka ähm, külastada põgenike laagreid ja anda nendele inimestele lootust tulevikuks. Äh, meil oleks ehk võimalik kokku panna teatud äh, visioon või plaan, ähm, kuidas neid inimesi põgenike laagrites aidata, aitäh. jah. Te kirjeldasite seda väljakutset äh, väga hästi ja seda teemat tuleb äh, põhjalikult läbi arutada. me peame arutama, kuidas äh, siinkohal edasi minna. Need küsimused on jäänud aastaid lahenduseta, terved põlvkonnad lähevad kaduma ja sama tulevik võib oodata ette ka süürlasi. miljonid lapsed kannatavad äh, selle katastroofi käes või mõelgem Keeniale, Kongole, Lõuna-Sudaanile. lapsed on silmitsi äh, toidupuudusega, äh, neil on psühholoogilised traumad ja neil puudub täielikult perspektiiv ja kui lapsel perspektiivi ei ole, siis see mõjutab kogu ta tulevikku, elu, ta on täiesti läbikukkumisse mõistetud ja ei suudagi normaalselt edasi elada. ja sellest kõigest tuleb kindlasti rääkida ka Istanbulis ja need teemad peavad sisalduma ka Euroopa Parlamendi ühistes seisukohtades. suur tänu, härra Corrao, EFD fraktsiooni nimel. suur tänu. minu küsimus on kriisi ohjamise kohta Water Horizoni naftaplatvorm Mehhiko lahes, Fukushima, teised katastroofid on näidanud seda, et äh, ka siis, kui äh, või kõige suuremaid katastroofe võivad põhjustada just äh, rahvusvahelised ettevõtted, toovad kaasa endaga väga tõsised, ka surmaga lõpevad tagajärjed. see, mis toimus Mehhiko lahes, mis toimus Fukushimas, võib toimuda kus iganes ja tagajärjed võivad olla väga tõsised. minu küsimus, juhul kui peaks toimuma mingi looduskatastroof või selline katastroof, nagu oli Mehhiko lahes või Fukushimas, kas teie suudaksite seda lahendada ja kuidas? Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Suur tänu, kolleeg, selle küsimuse eest. selle küsimusega jõuan oma pädevuse teise valdkonda ehk siis minu pädevus volinikuna. see on just tsiviilkaitse Fukushima, jah, tõepoolest, selline suur võimas riik nagu Jaapan palus abi Euroopa käest ja Euroopa andis seda abi. me saime sellest väga vajalikud õppetonnid kõik need erinevad katastroofid olgu nad siis looduskatastroofid või muud. jah, on tõesti olemas tsiviilkaitsemehhanism, mis rajaneb ettevalmistusel ehk siis ettevalmistavad projektid, ennetavad projektid. loomulikult me peame olema valmis ja see mehhanism peab olema kõigi liikmesriikide käsutuses. üks hea näide, mis annab ka lootust, on see, millest ma alguses rääkisin, Bosnia. seal saavutati paremaid tulemusi, kui seda oli varem suudetud saavutada üleujutuste puhul. üleujutused, tuumakatastroofid, mis iganes, me peame oma tegevust paremini koordineerima ja tegelema rohkem ka ennetusega. me peame ennetusele rohkem rõhku panema ja loomulikult tsiviilkaitse kui üks ennetusmehhanism aitab selles valdkonnas paremaid tulemusi saavutada. Sitsiilia, seal on väga suur tööstusrisk, väga palju õnnetusi toimub igal aastal, eelmisel reedel oli üks suur tulekahju tehases praegu ikka veel on äh, mürgised aurud, mürgiste aurude pilv linna kohal ja see ilmselt jääb niimoodi pikaks ajaks, ohustab äh, kõigi inimeste tervist ja ka keskkonda. Need inimesed, kes selles piirkonnas elavad, loomulikult soovivad, et see tööstusriski seda vähendatakse. kas see on nüüd kohalik küsimus või on äh, riiklik küsimus või on Euroopa küsimus? Δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες γύρω από το ma ei tea kahjuks äh, selle tulekahju täpsemaid detaile, see, millest teie rääkisite. ent tundes tsiviilkaitsemehhanismi, niipea kui abi küsitakse, siis peab see mehhanism olema valmis selleks, et sekkuda ja reageerida olukorrale. peab olema kõigile kättesaadav just nimelt suurte tulekahjude puhul ja nii edasi. isegi sellel tasemel, kui on tegemist riigiga, mis ei kuulu Euroopa Liitu. ühesõnaga, me peame olema valmis sekkuma ja selles valdkonnas tuleb väga palju tööd veel ära teha. ehk siis alert ta keskus, hädaabikeskus peab olema siin valmis appi astuma selleks, et kiiresti reageerida katastroofidele, et ära hoida, et sellised suuremad katastroofid, nende levik veelgi suureneks, et see võimenduks. ma kahjuks ei ole selle juhtumiga kursis, millest te rääkisite, aga jah, loomulikult äh, selleks, et sellest täpsemalt rääkida, peaksin paremini teadma. Our, uh, visiting... kas on veel täpsustavaid küsimusi? alustame Ahveti komisjonist, Reeda, palun. Äh, aitäh, äh, volinikukandidaat, tahaksin teid kõigepealt õnnitleda kandidaadiks seadmise üle, te olete saanud väga olulise portfelli, mitte ainult sellepärast, et Euroopa Liit on üks maailma suurimaid humanitaarabi doonoreid, vaid ka sellepärast, et Euroopa kodanikud, keda me esindamine äh, leiab, et Euroopa Liidu humanitaarabi on üks olulisemaid Euroopa Liidu tegevusi Ehm, ma olen täiesti kindlasti, ma olen veendunud, et te olete pädev seda ülesannet ellu rakendama välispoliitika valdkonnast, aga tahaksin küsida, kuidas kavatsete teha koostööd kõrge esindajaga, eh, et eh, humanitaarabi ei lahutataks meie poliitilisest strateegiast eh, teatud valdkondades ja samas jällegi humanitaarabi peab olema neutraalne, sõltumatu, inimlik, nagu te ütlesite ning selles äh, kontekstis äh, tahaksin kuulda, mida te arvate Ukraina olukorrast. Äh, Euroopa Liit on toetanud ümber asuma sunnitud inimesi minu arvates on Ukrainas praegu toituv üks väga hea näide, toimus üks väga hea näide selle kohta, mille, mille kohta ma just küsisin suur tänu, kolleeg, selle küsimuse eest. jah, tõepoolest. koordineerimine, koostöö, olgu see siis projekti meeskond, nagu seda ütles härra Juncker, jah, siin on terve rida praktilisi kriteeriume, millega tuleb arvestada. see projekti meeskond välisasjade projektimeeskond loomulikult äh, on väga oluline ja koordinaatoriks on äh, välispoliitika äh, kõrge esindaja Federica Mogherini. humanitaarabi volinikuna oleks minu vastus, nagu ma ütlesin ka oma kõnes, jätkata seda liini, mida alustas volinik Georgieva. ehk siis, et me oleme in but out, sees aga väljas, jätkame sama liini me peame kõigepealt hindama kõiki andmeid, mida meile pakuvad eksperdid, selleks, et kollegiaalselt selles töös osaleda, mida projektimeeskond veab. jagame ka seda vastutust, uurime välja, kes on selle eest vastutav, kes, mis või kes on selle põhjustanud, selle katastroofi. ei ole selliseid humanitaar- lahendeid nende põhjuste likvideerimiseks on poliitilised lahendused. meie saame nii-öelda kiirabi pakkuda, aga see projektimeeskond peab tegelema ka põhjustega, need välja selgitama. on neli põhiprintsiipi humanitaarabis, mida tuleb silmas pidada, millest tuleb kinni pidada. kui me seda ei tea, kui me seda ei tee, siis me ei aita neid, kes abi vajavad, ehk siis neid katastroofi ohvreid niisiis, in but out, peame olema sees, aga väljas selleks, et tõhusalt töötada, et tulemuslikult töötada. ja sõna on madam Gardinil keskkonnakomisjonist. suur tänu. mina soovisin äh, rääkida tsiviilkaitsemehhanismist, ma olin ise seal raportöör ja mul on väga hea meel, et äh, välja toodi just see uus tsiviilkaitsemehhanism selleks, et äh, reageerimist tõhustada. praegu oleme selle mehhanismi elluviimise etapis ja küsin teie käest, milliseid tegevusi, milliseid samme kavatsete astuda selleks, et liikuda ikkagi õiges suunas, et reageerimine oleks tõhus? selleks, et seda komisjoni koordineerimist rolli tõhustada sellepärast et liikmesriikides on need ameti, ametkondi väga palju, kes tsiviilkaitsega tegelevad, kes selles mehhanismis on kaasatud. ehk minu küsimus on, mis puudutab reageerimisvahendite ja meetmete jagamist ja ekspertide jagamist, milline oleks see lähtepunkt, kust me koordineerimist alu-, alustame selle uue mehhanismi puhul, aitäh ja jõudu tööle! Αγαπητοί συνάδελφοι, διακρίνω ότι... Suur tänu, hea kolleeg. ja teie olete selle küsimusega põhjalikumalt tegelenud, nagu ma näen. minu vastus on aga lihtne. ja ma nõustun sellega, mis te ütlesite. uus tsiviilkaitsemehhanism on nimelt mehhanism, mis ühendab liikmesriigid komisjoniga juhtumipõhiselt ehk siis koordineerib läbi keskuse, ERCC ehk siis keskuse läbi koordineerib liikmesriikide tegevust selliselt, et me saaksime üksteist aidata, sellepärast see on kollegiaalne töö. näiteks Bosnia, mille ma näiteks tõin. jah, loomulikult kõike võib parandada ja paremaks muuta, on võimalus ennetamisloogika piires seda teha, võib käivitada erinevaid projekte. sest et ütleme, kui on vaja aidata teist riiki või teist liikmesriiki, siis võib sekkuda ja võib sekkuda kollegiaalselt, see on kõige tõhusam. Te ise teate seda väga hästi, et on erinevad struktuurprogrammid olemas, mida võib selleks, et neid käivitada, peavad rajanema konkreetsetel projektidel, projektidel, mis kasutavad tsiviilkaitsemehhanismi ja sellel põhinevad. peab jah, siis veel vabatahtlike kasutamine, vabatahtlikud on suur potentsiaal, mida tuleb paremini ära kasutada. me peame neile andma rohkem poliitilist jõudu, vabatahtlikele. ehk siis, et neile omistada roll väga konkreetne roll selle tsiviilkaitsemehhanismi raames. mehhanism ise on väga hea, me oleme seda juba praktikas katsetanud, ka piiriüleselt Islandil Nor, Norras, Montenegros ja äh, Makedoonias, nii et äh, ja teisi pal-, väga palju on selliseid riike, kes soovivad selle mehhanismiga ühineda suur tänu sõna fraktsioonidele, härra Ponga ja ta istub jällegi teie selja taga. volinikukandidaat, eh, ennetusmeetmed ja riskide vähendamine on äärmiselt oluline, sõdade mõju eh, vähendatakse, poliitiliste konfliktide mõju vähendamiseks, aga ka looduskatastroofide mõju vähendamiseks ja neid viimaseid on üha rohkem millise strateegia kavatsete te kehtestada selleks, et parandada vastupanuvõimet ja vähendada kohalike kogukondade kaitsetust? kas te tahate näiteks tugevdada eh, neid silmas pidades arengupoliitika vallast rakendatud meetmeid? Ήδη κύριε συνάδελφε νομίζω είπατε την aitäh, kolleeg. ma juba ütlesin selle võlusõna välja, see tähendab jah. selleks, et meie tegevusel oleks mõte, siis riski vähendamise poliitilised meetmed selleks, et vastupanuvõimet suurendada, peame tegema koostööd. peame koostööd arendama. peame tegema koostööd tulevase voliniku Mimitsaga. me ei tohi üksinda tegutseda, humanitaarabi on terviklik valdkond. selleks, et kiiresti abi osutada, peame sekkuma just sellisel hetkel, kui abivajamine on aktuaalne, aga siis peame mõtlema ka arengule. ehk siis kiire abi osutamine, sealt liigume edasi arengule ja parimad tulemused saavutame siis, kui need kõik on omavahel koordineeritud. mina juba kohtusin äh, volinikukandidaat Miimitsaga, oleme sellest rääkinud kohalike kogukondade tasandil, ehk siis reha-, arengurehabilitatsiooni kohta toon teile väik-, väga hea näite, Sahela. me peame ära kasutama neid kogemusi, mis on olemas selleks, et sealt õppida Sahela, sealt annab õppida selleks, et meie poliitilisi suundi kujundada. ja Lääne-Aafrika. jah, loomulikult peame strateegiat paremini välja töötama, peame vaat-, tegema koostööd kohalike võimuesindajatega. kohalikud vabaühendused aitavad meid selles töös ja see dialoog peab olema pidev vabaühendustega. loomulikult rahalist abi saame meie töö, too, anda ja osutada, aga koostöö on ikkagi põhiline. suur tänu, järgmine kõneleja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu, mul on kaks küsimust, mis tegelikult on üks küsimus kriisi ohjamine. praegused kriisid, millega meil tegemist on, nad toovad kaasa väga palju pagulasi, inimesed, kes on sunnitud kodudest lahkuma, ümber asuma ja jõuavad sageli Euroopa Liidu piiridesse. minu küsimus on, kas olete valmis tagama, et me kui räägime Euroopa Liidu migratsioonipoliitikast, siis me arvestame ka pagulaste õigustega ja et me neid austame. Te ütlesite oma avakõnes, et jah, me peame ennetama, me peame tegutsema täna, mitte homme. me peame tegutsema ja püüdma vältida seda, et me teeme liiga vähe ja liiga hilja, nii et kas olete valmis tagama et kaasate ka oma eelkäija sellesse poliitikasse, mida soovite jätkata, ehk et saada suuremat eelarvet ja suurem viiekümne miljoni võrra Süüria ja muud äh, kriisid, mis on toonud kaasa väga palju pagulasi. hea kolleeg, jah, tõepoolest. humanitaarkriisid Euroopa äärealadel ja sellest väljaspool, loomulikult nad mõjutavad. meil on äh, suured äh, immigrantide voolud, mis jõuavad Euroopasse, me ei saa seda ignoreerida. me näeme, mis toimub Süürias, Türgis. sada kolmkümmend kaheksa tuhat põgenikku kolme päevaga Süüriast Türki. loomulikult me ei saa seda ignoreerida, me ei saa siin silmi kinni pigistada mis puudutab president Junckeri, tema nimetas volinikku äh, migratsioonialale, kes on selles valdkonnas väga pädev. jah, proua Avramopoluse roll on väga selge selles projektimeeskonnas äh, mis hakkab selles valdkonnas töötama, meie loomulikult koordineerime oma tegevusi. kui teie mind usaldate, mind volinikuks kinnitate, siis kõigepealt tahan tegeleda humanitaarprobleemidega just nendes piirkondades, kus see praegu kõige akuutsem on, ehk siis põgenikulaagrid, laste olukord, koolid, joogivesi elamispinnad, need on need kõige pakilisemad küsimused, millega kavatsen tegeleda. selliselt saame lõpuks ka vähendada seda rändepinget, mis, mis nende kriisidega kaasneb. humanitaarabi seisukohast kavatsen jätkata nii-öelda iseseisvat tegutsemist. ma ei taha, et minu äh, portfell muutuks selliseks poliitiliseks vahendiks, me peame töötama tõhusalt ja seisma oma valdkonna eest. E konservatiivide fraktsioon. Ähm, suur tänu, poisinaine, härra volinikukandidaat. ma tahaksin rääkida teiega personaliküsimustest. Te juba ise ka ütlesite, kuidas äh, ärritunud äh, rahvamassid on humanitaarabi töötajaid äh, rünnanud, tapnud, kuna nad on olnud eksiteele juhitud. ja samuti äärmuslikud islamistid äh, tapavad abitöötajaid, et endale tähelepanu tõmmata. kuidas te nende ohtudega toime tulete, kas te oleksite põhimõtteliselt valmis nõudma sõjalist kaitset äh, humanitaarabitöötajatele ja kui jah, siis kellelt? või te olete põhimõtteliselt vastu humanitaarabiaktsioonide äh, militaarsele toetusele, aitäh? Αγαπητέ συνάδελφε, μου δίνετε την ευκαιρία suur tänu, see küsimus annab mulle võimaluse just mõeldagi humanitaartöö, humanitaarabi töö ohvritele. jah, tõepoolest, vägivallad, mõrvad, see on kahjuks asi, millega peame arvestama. vastavalt sellele infole, mis minu käsutuses on, ma tean, et on olemas äh, turvalisuse protokollid, julgeolekuprotokollid, security clearance, on vabaühendused, keda rahastab Euroopa Liit. ja need vabaühendused koolitavad oma humanitaarabi töötajaid selleks, et nad teaksid, kuidas vältida selliseid äh, riske, kuidas vältida selliseid olukordi, mis ohustavad nende julgeolekut, aga jah, loomulikult on olukord reaalsuses hoopis teistsugune, nii et sellest küsimusest tuleb tõsiselt rääkida. ja me peame tagama nende töötajate turvalisuse, sellepärast et praktiliselt näeb see, praktilises elus näeb olukord välja hoopis teistsugune aga sooviksin väga ausalt otsekoheselt kommenteerida ühte teist aspekti mis puudutab äh, sõjalist kaitset, sõjalist kaitset humanitaarabi töötajatele, see peaks olema nii-öelda viimane väljapääs, sõjaline kaitse. seda peaks ainult viimases abis selle poole pöörduma humanitaarabi valdkonnas just sellepärast, sest et see meie kuvand, me peame olema neutraalsed, sõltumatud, erapooletud. selles küsimuses peame olema väga selged. humanitaarabi ei tohi olla poliitika tegemise vahend, vastasel juhul oleme meie ainult poliitilised tööriistad ja me ei saa enam lähedale nendele, keda me tahame aidata. nii et meie peame ikkagi säilitama neutraalsuse. volinikukandidaat volinikukandidaat, see, mida ma siiamaani kuulsin, oli tõesti äh, väga rahuldustpakkuv. Äh, te tahate jätkata äh, seda tööd mida komisjon siiani on teinud äh, ja mulle väga meeldib teie kirglikkus ja teie pühendumus ja mulle meeldib ka see konkreetsus, millega te vastate. humanitaarabiga on seotud väga paljud inimesed. Äh, halb äh, koordineerimine nende erinevate tegutsejate vahel vähendab selle abi tõhusust, ma meenutan, mis juhtus kahe tuhande kümnenda aasta kriisiga, see on üks Äh, hämmastav näide halvast koordineerimisest. Äh, nii et, et ma tõesti tahaksin teada, millise strateegia te kavatsete ellu rakendada, et koordineerida seda abi mitte ainult Euroopa Liidus ja komisjonis, äh, vaid ka Euroopa Liidu ja teiste maailma humanitaarabi andjate vahel ja teine küsimus, mida siiani käsitletud ei ole, mina tahaksin teada, mida te arvate eh, Euroopa Liidu nähtavusest või mittenähtavusest humanitaartegevuse vallas. mina ise olin humanitaarabi volinik ja ma mäletan, et iga kord, kui ma kohal käisin äh,, igal pool, igal väikeselgi abisaadetisel oli pealkiri USA abi, aga Euroopa Liidu puhul sellised märgid puutusid äh, Eh, need inimesed, kes eh, seda abi osutasid Euroopa Liidu poolt, nagu ei tahtnud afišeerida seda Euroopa Liidu osalust. Eh, niisiis tahaksin teada, mida teie sellest asjast arvate. ja, ja mind huvitaks ka teie seisukoht sõjalise sekkumise osas, ma arvan, et selles küsimuses peaks olema natuke nüansseeritum sellepärast, et mõnikord ei ole võimalik ohvreid vältida, kui sõjalist kaitset ei ole suur tänu küsimuse eest. härra volinik, see, mis te ütlesite, jah, see on väga mõistlik, sellepärast et teil on väga suured kogemused selles valdkonnas. mina ütleksin seda, vastavalt sellele infole, mis minu käsutuses on just see Haiti küsimus, jah, loomulikult seal oli koordineerimise alal väga suured probleemid. ehk siis me oleme jõudnud sellele tasemele, et me juba vaatame üle, millised olid need struktuursed probleemid, koordineerimise puudumine, juhtimise puudumine nii et sellest oleme me õppinud ja oleme jõudnud just nende küsimuste arutamiseni, millest teie rääkisite, et me ei töötanud tõhusalt, me ei töötanud efektiivselt. jah, tõepoolest. tegemist oli väga keerulise, väga ulatusliku kriisiga ja seal oli kõik, seal oli koolerapuhang, tüüfuse puhang, kõik probleemid koos ja sellistes oludes ütlen ikkagi, et ÜRO tegevus, mis oli seotud just reformidega, seda peaks toetama, Euroopa Liit peaks seda igati toetama. me peaksime arutama just neid kolme põhiprintsiipi. Accountability, leadership and coordinament. ehk siis koordineerimine, juhtimine ja aruandlus kõik peab olema läbipaistev. ja siin saame anda oma panuse. Valeri Amos, te kindlasti tunnete teda. temaga oleme kohtunud ja sellest rääkinud. ja kavatseme igal juhul tulevikus ka sõjalisest sekkumisest rääkida. praegu küll aeg piirab, ma ei saa pikemalt seletada, aga sellest võime edaspidi rohkem rääkida. Madame Sanchez Cadente kuue fraktsioonist eh,. Senor kandidaat. suur tänu lugupeetud volinikukandidaat, nagu te ütlesite, konflikti olukorras ja sotsiaal- abikriisis kõige haavatavamad on just naised ja tüdrukud. Neid rünnatakse, kasutatakse ära seksuaalselt, nende vastu suunatud vägivald. Teie rääkisite oma prioriteetidest, aga mina sooviksin rääkida nende olukordade tagajärgedest, ehk et kuidas te kavatsete tegeleda seksuaaltervisega äh, ja nii edasi konfliktisituatsioonides. kas teil on mõtteid, millised on prioriteedid või peavad äh, naised sünnitama kindlasti neid lapsi äh,, mis on saadud vägistamise tagajärjel? jah, teil on õigus seksuaalvägivald loomulikult on äh, selge, et see on kriisiolukordades väga tõsine teema Süürias, Iraagis, Aafrika riikides, Kongos. Need on teemad, mis on väga ulatuslikud, puudutavad väga paljusid ja me peame nende teemadega tegelemisel olema väga konkreetsed. on terve rida protokolle selle kohta kuidas sellistel, sellistes olukordades käituda, kuidas nende juhtumitega tegeleda. loomulikult te saate aru, et kõigepealt tuleb osutada tervishoiuabi, psühholoogilist tuge nendele ohvritele, aidata toime tulla sellega, mis nendega on juhtunud. arstina ütlen seda, et pooldan aborti sellisel juhul. naine sellises olukorras peab omama õigust selle otsuse langetada, aga ta peab olema ka informeeritud sellest, et see on tema otsus. selleks peab olema seadusandlik raamistik, nii et naisel peab olema kogu vajalik informatsioon nii tervise kui psühholoogilisest vaatepunktist ja siis saab ta selle otsuse langetada. Need on elementaarsed eeltingimused, me peame neid naisi austama, see on ka moraals-, moraalsuse küsimus, me peame neid naisi toetama, seda ema, seda naist, et ta saaks oma otsuse ise langetada. mis puudutab seksuaalvägivalda, mis on suunatud laste vastu, olgu need tüdrukud või poisid, siis me peame siin olema palju tõhusamad. me peame andma neile psühholoogilist abi. sellepärast, et need on teemad, mis jätavad, need on sündmused, mis jätavad noortele väga sügava jälje, nii et neid võib vaja minna ka kliinilist ravi selleks, et neid sellest üle aidata. roheliste fraktsioon, palun. Krisen jeder Art, die führen igasugused äh, kriisid toovad endaga tihtipeale kaasa ka toiduainete äh, puuduse. kui me kiiresti viime sinna kohale abi, siis see on äh, lühiajaline abi. pikaajaliselt tuleb toetada aga kohalikku piirkondlikku majandust. milliseid meetmeid plaanite teie võtta, et nälja abi äh, niimoodi osutada, et on tagatud kohapeal põllumajanduse jätkusuutlik äh, areng ja arvestatakse ka demokraatliku äh, enda eest vastutamise põhimõtet, aitäh. ja teil on täiesti õigus kui me jagame toiduabi, siis võime tekitada lisaprobleeme kohalikule toiduainetööstusele. nii et Saheli piirkonnas püüdsime seda kõike arvesse võtta selle kriisi leevendamisel. ja kasutasime seal hoopis innovaatilisemaid meetmeid. kasutasime niinimetatud sularaha vautšerite süsteemi. selleks, et äh, suurendada vastupanuvõimet, jagasime sularaha vautšereid kohalikele inimestele. me ei andnud otsest toiduabi. väga hea näide ka Nigeri kohta ja Tšaadi kohta Need on kõik Agir programmi filosoofiaga, ehk et me peame tegema kõik selleks, et toetada ka kohalikku toiduainetööstust, et seda arvesse võtta. toiduainetööstus on terve pikaajaline protsess, kui me selle katkestame, siis on väga raske seda taaskäivitada. nii et sellised sularaha vautšerid aitasid äh, olukorda leevendada loomulikult see ei aita kõiki probleeme lahendada, aga tegemist on siiski meetmega, mis võib olla abiks kohaliku tootmise stabiliseerimisel ja aitab kohalikke eh, talupidajaid, väiketootjaid. see on selline leevendav meetod, mis aitab eh, taastuda ja toetab arengut aga seda tuleb kõike vaadata tervikuna, mitte fragmenteeritult, nii et sellised sularaha vautšerid olid abiks nendel juhtudel ja seda võiks edaspidi ka kasutada. E Grazie Presidente. L'Unione Europea storicamente ha sempre operato fornendo aiuti umanitari. suur tänu, humanitaarabi ikkagi põhineb ka liikmesriikide toetustel, siin on tegemist maksumaksjate rahaga. maksumaksjad ütlevad, et nad ei tea, kuhu need rahad kaovad, kuidas seda kasutatakse. liikmesriigid annavad raha vabatahtlikult, leevendamaks kliimakriisi, looduskatastroofe. praeguseks ei ole olnud olemas piisavalt teavitussüsteemi, mis äh, aitaks äh, teostada seiret, kuidas neid rahasid kulutatakse ja ka teavitada maksumaksjaid, kuhu need rahad äh, kulutatakse. Teie, kui teid kinnitatakse uueks volinikuks, millised on teie sammud, mida kavatsete astuda selleks, et äh, abi osutamist läbipaistvamaks muuta, kuidas äh, informeerida kodanikke, kuidas nende rahasid on kasutatud ja millised on konkreetsed tulemused, mis on saavutatud? lugupeetud kolleeg mind on teavitatud sellest, et meil valitseb täielik läbipaistvus äh, selles osas, kuhu meie raha läheb. kui ma vastasin härra Krisogoonusele, siis ma ütlesin jah, probleeme on olnud, aga nii palju, kui mina tean, Äh, on need ka kiiresti lahendatud ja mõned programmid on ka peatatud seoses korruptsiooniga, aga mulle igatahes on öeldud, et kontrollimehhanism eksisteerib kolmel tasandil ja need mehhanismid toimivad piisavalt hästi. loomulikult on kõike võimalik parandada, aga need kontrollimehhanismid äh, näivad hästi toimivad, rahade kasutamise osas on olemas läbipaistvus ja selles vaimus tuleb jätkata ma olen näinud hinnanguid äh, sellele süsteemile ning äh, nende hinnangute kohaselt äh, on humanitaarabi talitus peadirektoraadi tasandil vahendeid kasutatud korrektselt ning see vahendite korrektse kasutamise protsent on kõrgeim Euroopa Liidus. jah, loomulikult meil võib olla pro probleeme korruptsiooniga, miski pole täiuslik aga äh, suurel määral äh, siiski see talitus tegutseb tõhusalt, kui hinnangute käigus ja mõningaid neist hinnangutest viivad läbi ka äh, erafirmad, jõutakse järeldusele, et on vaja süsteeme parandada, siis me kahtlemata seda ka teeme, me parandame oma menetlusi, hoolitsemaks selle eest, et Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutatakse korralikult. me peame olema selles küsimuses ranged majanduskriisi ajal äh, ja minu koduriik on selle äh, majanduskriisi abil väga palju, läbi väga palju kasutanud ja seega me ei tohi raha raisata. ja nüüd äh, härra Aljo fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. lugupeetud volinikukandidaat, kallis kolleeg, sõda, kriisid, katastroofid, kliimakatastroofid, pandeemiad äh,, Äh, meie siin komisjonis oleme justkui tuletõrjujad äh, võrreldes äh, tegemist on tihtipeale loomulike katastroofidega, aga paljude nende katastroofide eest me oleme ka vastutavad. ma pean siin silmas näiteks kolme miljonit pagulast Vahemere regioonis. see on otseselt seotud poliitikaga, mida Äh, Lääne-Euroopa riigid on ellu rakendanud ja ka Ameerika Ühendriigid ning äh, paljudes riikides äh, me näeme, kuidas korrumpeerunud valitsused rakendavad ellu äh, poliitikat ja Euroopa neid sellele vaatamata soosib. meil on väga head suhted selliste riikidega, kes ei austa rahvusvahelised õigust äh,, Äh, kes ei äh, kanna mingit vastutust oma poliitika tagajärgede eest ja kellel pole mitte mingeid kohustusi oma rahva ees, äh, kuigi me anname neile raha nende riigi arenguteks ja veel üks täiendav küsimus milliseid vahendeid teie volinikuna omate selleks, et kontrollida, kas meie abi ikka on tõhus ja seda eriti tõsiste kriiside puhul, mis praegu valitsevad näiteks Lähis-Idas, aitäh! Κύριε συνάδελφε, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Äh, kallis kolleeg, oleksin avameelne. ma ei saa öelda, et ma nõustun kõigega, mida te ütlesite ja nagu poliitik, kõneldes teise poliitikuga, leian ma, et avameelsus on parim põhimõte, kuidas koostööd teha. mis puudutab humanitaartegevust tõepoolest me peaksime kasutama kõiki vahendeid selleks, et austada nelja põhimõtet, me, selleks, et meil on juurdepääs ohvritele, et me saaksime neid aidata. seda tuleb teha vaatamata sellele, eh, millised on poliitilised eh, vajadused. sõltumata Euroopa poliitikast teatud küsimustes seetõttu äh, panin ma paika oma põhilähenemise kui äh, äh, proua Georgieva töö jätkamine, in but out. meil peab olema terviklik lähenemine, jah, me peame osalema probleemide lahendamisel, aga selleks, et humanitaartegevust kaitsta, peame me asja nägema ka natuke kõrvalt. niisiis, kordaksin veel kord üle meil on vaja kaitsta neutraalsust, äh, inimlikkust, sõltumatust. see võimaldab meile juurdepääsu ohvritele. me osaleme äh, projektimeeskondades, äh, nii nagu härra Juncker need on defineerinud, aga me peame kaitsma humanitaartegevuse võimalust. kui me seda ei tee, siis meil ei ole ka olemasoluks mingit põhjust. proua Saborska Rahvapartei nimel, palun. Äh, suur aitäh, esinaine äh, me räägime täna väga palju Iraagist ja Süüriast, äh, räägime pagulaste kriisist. viimase paari aasta jooksul on selles piirkonnas puhkenud tõeline kodusõda, ligemale üheksa miljonit süürlast on pidanud oma kodudest lahkuma ja Süüriast on saanudki kõige suurem maailma humanitaarkriisi piirkond naaberriigis Iraagis äh, on äh, islamiterroristid sundinud äh, kristlasi ja, ja teisi vähemusi, usuvähemusi ja rahvusvähemusi põgenema Kurdistani härra volinik, kas te leiate, et eh, Euroopa Liidu humanitaarabi eh, ei ole enam piisav nii eh, mahult kui ka tõhususelt selleks, et Süüria ja Iraagi pagulasi aidata, aidata neil ellu jää, jääda. aitäh Teil on täiesti õigus, kui te kirjeldate valitsevat olukorda. olukord on tõesti väga keeruline. ning seetõttu minu eelkäija äh, külastas Arbiili Kurdistani, Abriili Kurdi, Kurdistanis selleks, et tutvuda olukorraga koha peal ja näha, mis seal toimub Äh, vaadata, milline on vähemuste, nii usu kui etniliste vähemuste olukord ning ISISe tegevus äh, on midagi, mida me oleme saanud jälgida ka sotsiaalmeedia vahendusel. me peame tõesti tegutsema konkreetsemalt. talvest saadik, äh, kuna talv on, tähendab saabumas, siis on inimestel tõesti väga raske ellu jääda meil on vaja programmi, mis aitaks neil talve üle elada ning me teeme koostööd äh, ÜRO agentuuridega selleks, et töötada välja programm, mis tõesti aitaks inimestel ellu jääda, et naise, et lapsed ja muud äh, haavatavad grupid tõesti talve üle elaks. me tahame olla koha peal, loome seal oma büroo, et olukorda jälgida, eh, selleks, et eh, meil oleks olukorrast parim võimalik ülevaade. me oleme selles valdkonnas, eh, me oleme selles valdkonnas väga aktiivselt tegutsenud ja oleme kasutanud ka kodanikukaitsemehhanismi. võib-olla meil ei ole õnnestunud saavutada kõike, mida me oleksime soovinud saavutada rohkem on vaja koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, eh, tõesti selleks, et kõik need vähemused eh, saaksid end tunda turvaliselt ning et neil inimestel oleks vaja, eh, vajalik selleks, et talv üle elada. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel järgmine kõneleja, aitäh! volinikukandidaat härra Stiljanidis. Te juba rääkisite sellest, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid pööravad suurt tähelepanu humanitaarabile ning kriiside ohjamisele. iseäranis pärast seda, kui Lissaboni lõpp, leping jõustus, selles lepingus mainitakse humanitaarabi kui iseseisvat Euroopa Liidu poliitikat humanitaarabi ja arengukoostöö on äh, erinevate eesmärkidega, nad lähtuvad erinevatest põhimõtetest ja nende rakendusviis on erinev. aga pärast hädaolukordadele reageerimist äh, vajab olukord tihtipeale pikaajalist äh, toetamist ja, ja arendamist. kuidas selle ülemineku koordineerimine, ülemineku koordineerimine humanitaarabilt pikaajalisele ja jätkusuutlikule arengule, arenguabile eh, toimuda. Eh, kuidas saab nende kahe valdkonna põhimõtted ühendada, need põhimõtted on kahe tuhande seitsmenda aasta Euroopa humanitaarabi konsensuses ju kirjas. kuidas teie volinikuna volinikuna, kes vastutab humanitaarabi ja kriiside ohjamise eest, teete koostööd arenguvolinikuga ning äh, kõrge esindajaga selleks, et koordineerida poliitikaid, nii et, et toetuse osutamisel selles olulises protsessis ei tekiks lünki, aitäh! lugupeetud kolleeg see teema, mille te tõstatasite, on tõepoolest seotud vastupanuvõime suurendamise kahe põhiteljega. humanitaartegevus ja arendustegevus peavad teineteist vastastikku täiendama. Te olete eh, koostööraamistikku juba defineerinud jah, tõepoolest see koostöö toimub nii, nagu te ütlesite. me peame siis katastroofi tagajärgede likvideerimise arenguga seostama, sellepärast et kui ei ole humanitaartegevust, mis siis valmistaks pinda ette arengule, ei saa olla ka mingit arengut. ma kavatsen teha koostööd kolleeg Mimitšaga selles valdkonnas ma mainisin juba näiteid väga viljakast koostööd Agir programm Saheli piirkonnas, Shea Aafrikas. Need on näited mõningatest sellistest koostöövõimalustest. mina usun, et olukorda saab veelgi parandada. me peame pidevalt hindama oma tegevust meil on vaja olla aruandekohustuslik. see aitab meil samuti oma tegevust parandada. kõigepealt tuleb hinnata riske, siis tuleb riske ohjata, tuleb eh, probleeme lahendada ning siis tuleb eh, arendada vastupanuvõimet ning eh, me võiksime isegi kasutada säästu, mastaabisäästu mina igatahes kavatsen sellist äh, käitumist äh, ellu rakendada, minu loogika on selline, et ennetamine on parem kui äh, ravimine, üks euro, mis kulutatakse ennetamisele, võrdub seitsme euroga, mis kulutatakse probleemi lahendamisele. suhe on üks seitsmele. see on väga oluline viis, kuidas saab raha kokku hoida. aitäh härra Karski. härra Stiljanidis, te olete siin öelnud, et teil ei ole plaanis äh, kasutada sõjalisi meetmeid, hoolitsemaks selle eest, et äh, humanitaarabi äh, tõesti kohale jõuab. see on positiivne areng, aga paljud rahvusvahelised heategevusorganisatsioonid kasutavad ära sõjaväelasi või poolsõjaväelisi organisatsioone. Nende tegutsemisviis on selline, mida tihtipeale on raske võrrelda Äh, rahvusvahelise professionaalsete sõjaväelaste tegevusega. minu küsimus on, et kas teie kavatsete ka selliseid äh, sõjaväelisi teenuseid kasutada või ei? tahaksin paari asja selgitada. tegemist on väga tundliku teemaga, selles pole kahtlust Äh, senised kogemused aitavad meil olukorda mõista. jah, me väldime sõjalist äh, tegevust humanitaarabi osutamise vallas, sest et see tooks kaasa iseseisvuse, sõltumatuse ja objektiivsuse kao ja meil on kõiki neid asju vaja selleks, et jõuda ohvriteni. aga ma tahaksin tuua mõned näited kus sõjaväe abi aitas meil tõesti humanitaartegevust äh, teostada ning mm, lausa päästis humanitaartegevuse. Äh, me pidime sellega nõustuma selleks, et me saaksime inimelusid päästa, üks näide on Somaalia. aga meil on ka negatiivne näide Afganistani puhul Äh, tekkis segadus, milline tegevus on sõjaväeline, milline humanitaarne ning seetõttu oli humanitaartöötajatel raske ohvriteni jõuda, nii et, et me tõesti peame olema väga-väga ettevaatlikud peame otsustama, arvestades tegelikku olukorda koha peal ja ma ütlesin, et me oleme poliitikud, meil on oma väärtused, aga mõnikord äh, seisame keeruliste dilemmade ees ning äh, volinik on see, kes peab leidma lahenduse selleks, et äh, kaitsta humanitaarabi usaldusväärsust, aga kui meil on vaja sõjalist sekkumist selleks, et inimelusid päästa, siis tuginedes Oslo põhimõtetele on äh, tõesti viimase hädaabinuna võimalik kasutada ka sõjalist abi. nüüd ALDE fraktsiooni nimel proua Pagasaur Tundua. aitäh, äh, tere tulemast meie komisjoni, härra Stiljanides, kõigepealt suur aitäh selle kirglikkuse eest, millega äh, te olete esinenud ja teie isikliku pühendumuse eest ja ma loodan, et sellise pühendumusega üritate ka ellu rakendada neid asju, mida siiani eriti ei ole suudetud ellu rakendada. mulle valmistab äh, pisut muret äh, äh, see humanitaartöötajate arv, kes on hur-, tööülesannete täitmisel surma saanud ja nende inimeste arv pidevalt kasvab. eile Äh, kõneldi sellest, et äh, humanitaartöötajate koha peale saatmine on äh, peamine prioriteet ja oluline on parandada nende inimeste riskide ohjamise oskuseid. ma tahaksin teada, milliseid meetmeid tahate teie ellu rakendada, tagamaks humanitaarabitöötajate füüsiline julgeolek ning äh, kas te kaasate siia ka erinevaid doonoreid? mina äh, mõistan, kuivõrd delikaatne küsimus see on, jah. mina olen ka mures nende kasvavate ohvrite arvu üle ning seetõttu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus avaldasin äh, tunnustust ka hukkunud Briti humanitaartöötajale. aga jah, ma kõnelesin teile juba nendest turvaprotseduuridest ja, ja sellest koolitusest, mida humanitaarabitöötajad saavad aga ma ei ole konkreetselt kuulnud teistest turvaprobleemidest, mis humanitaarabitöötajatega on tekkinud, nii et, et minu arvates oleks mõistlik, ei oleks minu arvates mõistlik kõnelda teiega mingitest probleemidest, millest ma teadlik ei ole. aga ma usun, et äh, härra Mimitš ja äh, mina suudame selle probleemiga tegeleda. me oleme probleemiga kursis võib-olla meil on veel vaja ekspertide nõuandeid. eelkõneleja rääkis poolsõjaväelistest organisatsioonidest, kuidas äh, ohtusid vähendada. aga üks asi on siiski lootustandev, meil on siin Euroopa vabatahtlike algatus, kui meie vabatahtlikud ja ma loodan, et need vabatahtlikud suudavad humanitaartegevuses osaleda ja kui mõned nendest vabatahtlikudest spetsialiseeruvad julgeoleku küsimustele, siis võib-olla nad võivad vabaühendusi nendes küsimustes aidata. see on lihtsalt üks mõte, mis mulle pähe tuli. tuginedes sellele infole, mis mulle on antud aga loomulikult me peaksime nende küsimustega tegelema palju süstemaatilisemalt. härra Krisokoonus järgmisena. Mm, jah, mulle väga meeldis see julge lubadus, mille te andsite, et kui teid eh, parlamendi poolt ametisse kinnitatakse, siis te lähete isiklikult äh, Äh, Aafrika nendesse piirkondadesse, kus möllab ebola, selleks et olukorda koha peal hinnata. mina leian selleks, et volinik saaks oma strateegilist rolli äh, mängida, peaks tõesti olema humanitaarkriiside rindejoonel ja Äh, ma loodan, et, äh, et sama, mida te ütlesite Ebola kohta, puudutab kõiki tõsiseid kriise, mis teid teie mandaadi ajal tabavad. hall, äh, kallis kolleeg, kombeks on öelda, et ma ütlen, mida mõtlen ja mõtlen, mida ütlen. ma olen andnud lubaduse ja see lubadus peab paika ma olen andnud lubaduse teie komisjoni ees ning sellisest lubadusest tuleb alati kinni pidada. sest muidu ei ole poliitikutel ju mingit usaldusväärsust. jah, tõepoolest, minu esimene reis on äh, nendesse piirkondadesse, kus möllab ebola. nii et, et ma saan ise koha peal näha, mis seal toimub ja saata samas ka sõnumi meil on vaja sinna koha peale rohkem tervishoiupersonaali. väga oluline on selline sõnum välja saata. mind on teavitatud, et Ühendkuningriik on juba loonud haiglad, võtnud ühendust Küprose välisministeeriumiga eh, ja palunud Küprose arste minu isiklik panus äh, volinikuna, kes vastutab humanitaartegevuse eest, äh, äh, saata siis läbi enda sõnumi Küprose arstidele, kolleegidele, et nad peaksid sinna minema ja seal aitama nii et, et kogu asjal on ka üks praktiline külg, ma näen no, ise, millised on vajadused, ma suudan asju koordineerida, inimesi mobili-, mobiliseerida, aga sellel asjal on ka sümboolne mõõde, arstid ei tohi karta. Eh, loomulikult neil peab olema võimalus evakueerimiseks ja, ja kõik need meetmed, mida me oleme välja pakkunud on tõesti pakutud arvestusega, et on olemas evakueerimise võimalus, sest muidu saadame inimesed sinna, teadmata, kas nad saavadki seal korralikult oma tööd teha. proua Sargentini roheliste nimel järgmisena. aitäh, aitäh, volinikukandik, te kõnelesite unustatud kriisidest, mina tahaksin kõnelda unustatud inimestest või inimestest, kes on maha jäänud Eh, on inimesed, keda me näeme, aga kelleni me ei jõua, näiteks Jarmukis eh, Süürias elavad inimesed, jesiidid eh, Sinja mägedes. aga siis on ka sellised inimesed, keda me ei näe ja kelleni me ei jõua. Sinise Niiluse osariigid või Muba mägedes Sudaanis, siis on sellised inimesed, kelleni me küll jõuame, aga keda me ei näe. mõelge näiteks nendele inimestele, kes elavad äh, Äh, paikades, kuhu abi lihtsalt ei jõua, Ida-Kongo näiteks, äh, Koma või Kivu piirkond. Äh, Koma lähedal on rahvusvaheline abi olemas, aga natuke kaugemal ei ole mitte ühtegi abitöölist, on inimesi, kelleni me ei jõua, sellepärast et valitsused ja mässulised seda ei luba ja on inimesi, kelleni me ei jõua, sest me ei tee piisavalt jõupingutusi, et nendeni jõuda aga me näeme, et eh, humanitaarabi andmise ruum tõmbub kokku ja minu küsimus on teile, mida me saame teha, et seda arengut muuta? kallis kolleeg, teema, mille te tõstatasite, on väga oluline humanitaarabi äh, osutamine on üha rohkem ja rohkem piiratud, me ei jõua inimesteni, kes abi vajavad. tegemist on probleemiga, millele pole kergeid lahendusi. olgem selles osas ausad. me oleme kõnelnud äh, sellest, et humanitaarabi probleemidele on poliitilised lahendused, kui me tahame probleeme tõesti lahendada, aga kui te selle ametikoha mulle usaldate, siis olen mina alati valmis äh, asju kas või kuradi endaga arutama selleks, et lahendusi leida. jah, me peame kõnelema nendega, kes tagavad meile juurdepääsu nendesse piirkondadesse, sellepärast et muidu jääb kogu meie jutt ainult teooria tasandile. ma arvan, et humanitaarabi eest vastutav volinik peaks olema valmis äh, probleeme arutama kõigiga. me peame austama humanitaartegevuse põhimõtteid, aga äh, kui me seda teeme, võime asju arutada isegi kuradiga äh, kuidas siis peame vaatama, kuidas kuradit veenda või sundima teda tagama meile juurdepääsu ohvritele EFTD e nimel nüüd härra Kill. aitäh. väga palju on kõneldud äh, piraatlusest Aafrika sarvepiirkonnas, mille on põhjustanud Euroopa Liidu liigne kalapüük ja see on sundinud somaallased piraatlusega tegelema. probleem äh, levib, aga rahvusvahelise merendusorganisatsiooni äh, andmetel on nelikümmend kaks protsenti Guinea lahes piraatide rünnakute arv kasvanud Äh, ning ekspertide sõnul on piraadid äh, ka vägivaldsemad, nad on rohkem huvitatud piraatlusest kui lunarahast. paljud nendest piraatidest on endised kalurid, kelle elatusallikad Euroopa Liit oma ülepüügiga on hävitanud. šokeeriv on see, et Euroopa Liit on teadlik, et ta on Lääne-Aafrikas kalavarusid hävitanud aastas, aastaid Euroopa Parlamendile esitati hiljuti raport, kus väljendatakse muret selle üle, kuidas Euroopa Liidu poliitika Lääne-Aafrikas põhjustab vaesust ja meeleheidet, aga Euroopa Liit ei ole oma poliitika muutmiseks mitte midagi ette võtnud. ja nüüd on Lääne-Aafrika piraadid kõikidele laevadele ohuks. härra Juncker oma missioonikirjas teile ütleb, et prioriteetide ellurakendamine nõuab reforme. reformid tähendavad muutusi. kas te selgitasite, selgitaksite, mikspärast kuut aastat ei ole eh, varasemad volinikud teinud mitte midagi ja võib-olla kommenteeriksite ka, milline on teie strateegia? lugupeetud kolleeg, tegemist on väga spetsiifilise teemaga. Need üksikasjad, mida te mainisite, ei olnud mulle edastatud info hulgas, ma ei ole selle äh, probleemiga tegelenud, üle, ülepüük ja sellega seonduv. see asi ei ole humanitaarvoliniku pädevuses mis puudutab äh, humanitaartegevust Somaalias, siis äh, vaatamata olulistele poliitilistele probleemidele ning äh, suurtele ohtudele, sealse piirkonna inimestel on väga palju probleeme, neil ei ole toitu ja ma olen juba öelnud, eh, et meil on olemas Share programm Aafrika sarveosa jaoks ja see programm hõlmab ka Somaaliat. selle programmi eesmärk on tagada selles piirkonnas areng, seda programmi ei maksa alahinnata, tegemist on Euroopa poliitikaga, mille eesmärk on sealseid inimesi aidata, aidata neil jalad alla saada ja arenguteele asuda Eh, ma pean tunnistama, et need konkreetsed teemad, mida te mainisite, näiteks ülepüük, eh, nendest probleemidest ma teadlik ei ole, aga ma leian, et Euroopa Liit on teinud eh, selle regiooni jaoks väga palju. me oleme suurim humanitaarabi andja ning ma arvan, et seda kõike ei tohiks alahinnata. loomulikult oleme tegutsenud eelarvepiiranguid arvestades, aga Äh, muudes küsimustes ma tõesti ei saa midagi konkreetset öelda ja oleks minu poolt vale, kui ma kommenteeriksin asju, millest ma teadlik ei ole. härra Jansen fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. Äh, esinaine, toiduabi on vajalik mõnikord ning toiduabi Äh, mõjutab äh, nende piirkondade inimeste äh, elatusvõimet. eelkõnelejad on seda juba maininud, et tekib väga suur probleem, näljaprobleem, mis püsib aastaid, sellepärast et kogu toidu tootmine on lihtsalt kadunud. kas te võiksite tagada või võib-olla teostada järelevalvet selle üle, et kui on vaja osutada toiduabi, siis kohalikud tootjad ja need inimesed, kellel on toitu, oleksid kaitstud pankroti eest. ma juba äh, rääkisin Alžiir programmist Saheli regiooni jaoks see programm arvestab asjaoluga, et kohalikud tooted äh, peaksid olema need, mida inimestele müüakse. ning ma olen öelnud, et toiduabi äh, tugineb vautšeritele ja sularahale, selleks et inimesed saaksid äh, kohalikke tooteid osta me ei pea kasutama neid traditsioonilisi viise, kus me saadame siis nii-öelda toitu äh, koha peale, tihtipeale see toit äh, niikuinii ei jõudnud nendele inimestele, kellele see oli saadetud ning äh, EKO peadirektoraat ütleb, et sellise traditsioonilise mudeliga on olnud probleeme. ma ei taha öelda, et uus süsteem probleemid lahendab, kõik sõltub tingimustest aga vastupanuvõime suurendamise seisukohalt on see oluline meede. me peame aru, arvestama iga juhtumi puhul konkreetsete tingimustega selleks, et osutatav abi ei hävitaks kohalikku toiduainete tootmist ma arvan, et niimoodi saame suurendada vastupanuvõimet ning see on uus innovatiivne lähenemine Euroopa Liidu abile. ning ma usun, et inimesed, kes nende uute ideedega välja tulid, on tõesti kogenud inimesed, nad on antud valdkonnas eksperdid ja nad on suutnud mind veenda äh, äh, kõik see, mida ma olen kuulnud võimekuse suurendamise kohta, on mind veenud, et seda programmi tuleb laiendada ja seda tuleb äh, EKO peadirektoraadi eelarvest rahastada. järgmisena Rahvapartei küsimus. Ärda Heis, aitäh ja tahaksin tervitada volinikukandidaati äh, kuulamisele ja tahaksin tänada teda selle eest, et ta küsimustele on nii avameelselt vastanud Äh, nagu me kõik teame, katastroofiabi on äh, suur probleem ja tekitab suuri probleeme Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu valitsustele. mul on teile ka kolm konkreetset küsimust. kõigepealt, Euroopa on rikas ja me oleme väga õnnelikud, et meil Euroopa Liidus on vabaühendused, kes teevad suurepärast tööd, humanitaartööd kuidas äh, saaks parandada suhtlemist äh, vabaühendustega, eriti humanitaarabi vallas. teiseks, äh, kaks tuhat kuusteist seisab ees mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine. millised teemad teie tõstatate finantsperspektiivi läbivaatamise osas, näiteks mis puudutab ülempiire humanitaarabile? sinnani on jäänud ju ainult natuke üle aasta ning Eh, kolmandaks, kas te tahate anda mingeid kinge, kindlaid lubadusi selle eest, et humanitaarabiks on vahendeid olemas õigel ajal, et tõesti täidate kõik need kohustused, mis vabaühenduse ees on võetud, sest need peavad toime tulema üha kasvavate kriisidega. aitäh. aitäh eh, nende lahkete sõnade eest Teil on täiesti õigus. põhiprobleemiks on äh, saavutada tasakaal maksete ja kohustuste vahel. see on peamine põhimõte. see on meie peamine eesmärk. Äh, see on eesmärk, mida me komisjonis taotleme ning teie abiga äh, ja seda abi on mul vaja Äh, ja ma ütlen teile otse avameelselt, et me peame veenma äh, volinike kolleegiumit, et äh, humanitaartegevus on eriline. sellepärast, et meil on vaja rahastada oma vabaühendusi selleks, et nad saaksid teha koostööd kohalike vabaühendustega humanitaarabi osustamiseks. Teil on täiesti õigus, see on meie eesmärk see on eesmärk, mida peaksime saavutama juba enne seda finantsperspektiivi vaheläbivaatamist seda eesmärki peaksime püüdma saavutada juba nüüd ja seetõttu ma leiangi, et meie et tänased eelarvekomisjoni otsused on olulised ja see kõik tähendab seda, et parlament toetab meid, tegemist on poliitilise sõnumiga. see poliitiline sõnum tuleb välja saata. arengukomisjon kümnendal septembril saatis kirja Äh, kuidas äh, kohustusi ja makseid tasakaalustada. me tegutseme ühise eesmärgi nimel. nii mina kui teie, äh, kui te mind ametisse nimetate, me peame ühiselt hoolitsema selle eest, et maksed ja kohustused on tasakaalus. nii et me tõesti suudame täita oma kohustused vabaühenduste ees, sellepärast et muidu me lihtsalt ei suuda tegutseda. niimoodi suudaksime säilitada oma maine kogu maailmas ning äh, niimoodi suudaksime säilitada ka ÜRO agentuuride usalduse. olen täiesti nõus kõigega, mida te ütlesite. Äh, proua Slain sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu väga sageli on katastroofid põhjustatud looduskatastroofidest nagu üleujutused, maavärinad ja nii, seda me ei saa vältida. aga küll saame midagi ette võtta selleks, et seda kõike ennetada. EKO-finantsie-, EKO rahastamises olid äh, eelmisel aastal väga suured kärped, aga selleks, et elusid päästa, peame ikkagi tõstma vastupanuvõimet ja suurendama ka kulusid. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, selleks, et riske vähendada toimub järgmine aasta Jaapanis äh, tippkohtumine, mis on see põhiteema, millega seal tegeleda ja millele peaks keskenduma Euroopa tasandil ja rahvusvahelisel tasandil, aitäh! jah, teil on õigus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, kakskümmend protsenti äh, EKO eelarvest läks just nimelt ennetamisele ja see on väga oluline. ma olen juba öelnud, et üks äh, ennetamisele kulutatud euro tähendab seda, et me hoiame seitse eurot kokku probleemi lahendamise pealt. see tähendab seda, et me saame seda raha kasutada kuskil mujal. ja see peakski olema meie suuniseks Te kõnelesite täiesti õigustatult äh, Sendai konverentsist järgmise aasta märtsis, kus me äh, räägime Yogo äh, tegevusraamistikust. sellel konverentsil on meil vaja Euroopa seisukohta. see peab olema siis komisjoni humanitaartalituse ja kogu komisjoni seisukoht. nii et, et me peame pidevalt pidama konsultatsioone selleks, et me suudaksime ühise seisukoha välja töötada. ning see seisukoht peab olema väga otsustav ning äh, see oleks palju tõhusam, kui seda toetaksid nii komisjon kui ka parlament. ma olen juba öelnud, et äh, me võiksime korraldada sellise seminari, üritamaks äh, ühist seisukohta välja töötada Eh, nii et, et see volinik, kes Euroopa Liitu eh, enda ees esindab, eh, saaks palju tõhusamalt tegutseda. mina leian, et me peaksime järgima seda vastupanuvõime suurendamist ja ennetamist. ennetamine on parem kui katastroofidega tegelemine Äh, komisjoni humanitaarabitalituse personal on väga pädev, nad äh, tuginevad oma töös nendele põhimõtetele, nad saavad meid aidata. sõltumata, vaatamata nendele suurtele probleemidele, mis äh, paljude kriiside tõttu meie ees seisavad, usun ma siiski, et me saame väga palju ära teha. aitäh ja nüüd ECR grupi fraktsiooni nimel järgmine kõneleja, härra Luke suur tänu, esinaine. mul on äh, küsimus ravimite mõju kohta hädaolukorras. humanitaarkatastroofide äh, käigus levivad äh, nakkushaigused. kas antibiootikumide kasutamine on vajalik? tihtipeale on antibiootikumid kaotanud oma mõju, sest et äh, haigused on nendele resistentsed. inimesed on aga silmitsi nakatumise ohuga. milliseid meetmeid teie võtaksite oma vastutusvaldkonnas, et äh, ennetada resistentsust antibiootikumidele, milliseid alternatiivseid ravimeid te kasutaksite, kuidas seda kasutust äh, edendada võtab ju aega viisteist kuni kakskümmend aastat, enne kui uut antibiootikumi saab hakata inimestel kasutama. Äh, niisiis, äh, te tuletate mulle mu üliõpilase aega meelde. tollal kõneldi palju alternatiivsest meditsiinist ja, ja traditsioonilisest meditsiinist? loomulikult tuleks neid küsimusi arutada tervise eest vastutava volinikuga ja ma tahaksin teid teavitada, et ma olen eh, juba kohtunud volinikukandidaadiga ja arutasime Ebola küsimust ja arutelu oli väga viljakas, sest ka tema on arst. jah, eh, meil on tõesti probleeme eh, resistentsusega me oleme sellest probleemist teadlikud. aga mulle tundub, et on olemas spetsialiseeritud vabaühendused. ning kui nemad mingit viirust või pisikut uurivad, siis nad peavad läbima vajalikud keemilised menetlused, tegemaks kindlaks, milline antibiootikum äh, on vaja paiga, koha peale saata. alternatiivse meditsiini äh, kasutamine põrjutub kohapealsetest oludest, äh, tuleb teha koostööd vabaühenduste ja kohalike kogukondadega, nii et mitte midagi ei saa välistada, selliseid traditsioonilisi ravimeetodeid ei saa kõrvale jätta, ma tean, et Aafrikas on sellised meetodid olemas ning eh, kuna inimesed väga tugevalt nendesse usuvad, siis on neil ka oma roll. Neil on psühholoogiline mõju. mina ei eh, ütleks sellisele lähenemisele ei. aga eh, kõige olulisem on siiski õigesti analüüsida olukorda ning tegemist on küsimusega, millega peaksid tegelema spetsialiseeritud vabaühendused härra Göörens Aldest. aitäh, härra volinikukandidaat. Te olete korduvalt öelnud, et esimeseks külaskäiguks äh, oleks mõni riik, mida on tabanud Ebola. Äh, paari nädala eest, paari nädala pärast ohvrite arv kahekordistub, kui midagi tõhusat ette ei võeta Teie volinikuga asute, volinikuna asute ametisse alles novembris äh, ja selleks ajaks on ilmselt äh, ohvrite arv neljakordistunud juba. Äh, see kriis sai alguse juba märtsikuus ning rahvusvahelise üldsuse reaktsioon ei ole olnud väljakutsete kõrgusel. kas te ei leia, et tuleks hinnata selle mitmepoolse tervishoiusüsteemi Äh, funktsioneerimist, äh, sest et äh, see süsteem on tõesti tegelenud väga aeg-, tegutsenud väga aeglaselt, probleemi on alahinnatud ja nõnda edasi. kas te ei leia, et teiseks peaksite minema Genfi, käituma seal üsna häbematumalt selle rahvusvahelise üldsuse suhtes ning nõudma, et see süsteem, mitme, mitmepoolne süsteem, millele me oleme väga pühendunud, oleks palju tõhusam sest et eh, praegu on selles süsteemis palju asju, mis ei toimi ja nendele tuleb tähelepanu juhtida. see kriis eh, juhib tähelepanu sellele, et me ei ole käitunud väga vastutustundlikult. jah, teil on õigus, kui te ütlete, et olukord ei ole päris hea. president Obama on seda samuti öelnud ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis tunnistatakse ka, et ebolale reageerimisega on viivitatud. aga olgem ausad. proua Kristalina Georgieva on märtsikuus saadik äh, seda teemat tõstatanud meie olime esimesed, kes selle sõnumi edastasid, et, et probleem on tõsine. tegemist on aruandekohustusega, mida te mainisite, nii et, et seda tegurit tuleb arvestada, jah, teil on õigus. kui te ütlete, et mitmepoolne tervishoiusüsteem peab selle probleemiga tegelema ning me peame väga selgelt välja ütlema, Äh, analüüsima väga selgelt, miks selline viivitus aset leidis. mina leian, et minu esimene reis peaks olema äh, haigusest äh, mõjutatud piirkondades, sellepärast et pakiline küsimus ei ole mitte see, kes on süüdi, vaid see, kuidas me probleemi lahendame. probleem on juba jõudnud meie ukselävele. nagu ma ütlesin maailmapanga juht on äh, juht, kes on epidemioloog ja ütles, et see on üks esimesi selliseid väljakutseid, millega me siin silmitsi seisame. jah, ma olen kindel, et äh, haiguse piirkonna äh, külastamine aitab suurendada valvsust ja mobiil, mobiilsust, mobiliseerida abi ning saata siis arstid ja tervishoiupersonal sinna piirkonda selleks, et luua mobiilseid haiglaid ning Äh, aidata siis nende riikide tervishoiusüsteemidel toibuda. Äh, kui äh, tervishoiusüsteemid ei toimu, toibu, siis me lihtsalt ehitame õhulosse. me peame taastama nende riikide tervishoiusüsteemid. Ten minutes late, so we do kolleegid, palun pidage ajast kõik kinni, me oleme juba külm, kümme minutit üle aja läinud, proua Sanchez, Kalden, äh, teil palun. tänan, äh, proua esinaine. küproslasena olete te väga tundlik äh, seoses selle teemaga kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kaksteist äh, üle kahesaja seitsmesaja inimese sai Palestiinas äh, surma Iisraeli rünnakutes, äh, pommitati koole, lasteaedu. kas teie, härra volinik, lähete ka Lissaboni, et nõuda nendelt vastutuse võtmist selle eest, mis konflikti käigus hävitati, tegemist oli ju seal meie maksumaksjate rahaga Gazas on äh, praegu äh, vaja abi rohkem kui vanem. kas te avaldate survet Iisraelile, et äh, oleks võimalik ühe Euroopa Liidul anda otse abi palestiinlastele ja mitte Iisraeli kaudu? tänan. είναι γνωστό ότι η Κύπρος να είναι πολύ κοντά. On teada, et äh, Küpros äh, asub äh, nende piirkondade lähedal geograafiliselt, kus on suured humanitaarkriisid Süüria, Palestiina, Gaza. meie naaberriigid kannatavad nende kriiside all, Türgi, Liibanon ja me ei tea, kuidas Liibanon selle põgenike tulvaga toime tuleb. tegemist on geopoliitilise maavärinaga me peame igal juhul väga ettevaatlikult äh, jälgima, kuidas see piirkond edasi areneb. nii palju äh, vastuseks äh, teie viitele minu Küprose päritolu kohta ja nüüd sisulise küsimuse juurde. me arendasime teatavas piirkonnas teatud projekte, ehitasime infrastruktuuri, osaliselt see hävitati, see puudutab Gaza äh, sektorit. me oleme nõudnud äh, Iisraelilt äh, hüvitust ja selle juurde me peaksime ka jääma. ei ole vastuvõetav see, et Euroopa Liidu maksumaksjate raha, mis kasutati ülesehitustöödeks, lihtsalt tallutakse niimoodi jalge alla üldises poliitilises raamistikus on muidugi olukord äh, selline, et äh, iga volinik äh, tegutseb konkreetselt oma vastutusalad ja kuu aega tagasi ütles Euroopa Ülemkogu pärast kaasas vaherahu sõlmimist selgelt, et Euroopa Liit toetab kahe riigi lahendust, toetab relvarahu ja me loodame, et meil on jätkuvalt tagatud juurdepääs sellele piirkonnale ja mu aeg sai nüüd käesolevaga otsa. aga te saate lõpus veel sõna, ütleb proua esinaine. Maria Hoibuh Roheliste nimel, palun tahaksin äh, teid äh, tänada äh, teie suure pühendumuse ja aktiivsuse eest, te olete tõesti pannud inimesed oma tegevuse keskmesse. erinevatel tasanditel võetakse erinevaid püüdlusi, aga tihtipeale kritiseeritakse, et koostöö kohalike struktuuridega humanitaarabi pakkumisel on mitte piisavalt tõhus kuidas te soovite seda puudujääki äh, tulevases humanitaartöös äh, kõrvaldada, kuidas äh, te soovite rohkem kaasata kohalikku elanikkonda? ma sooviksin öelda selle küsimuse vastuseks äh, järgmist. minu andmetel on olukord selline, et Euroopa välised äh, valitsusvälised organisatsioonid omavad kontakte Euroopa partneritega, aga nad ei saa olla osaks äh, programmidest, kuna nad ei täida kriteeriume, mis on esitatud äh, rahaliste vahendite käsitsemisele või ei ole neil piisavalt oskusteavet. me äh, oma ettenähtud kriteeriumitest lähtuvalt teeme koostööd ainult äh, lubatud Euroopa organisatsioonidega ja minu info kohaselt äh, on äh, tagatud aga tihe koostöö kohalikega. nii palju kui äh, võimalik, te andsite mõista, et siin võiks tekkida oluline probleem. ma vaatan selle küsimuse üle regioonipõhiselt. ma kontrollin, kas äh, on ehk tegu mitte üldise probleemiga, vaid äh, teatud piirkonna probleemiga. kui äh, valitsusvälised organisatsioonid, kes täidavad kriteeriumid, siiski äh, ei saa meiega koostööd teha, siis on see loomulikult probleem, aga kui siin on tegemist riiklike üksikjuhtumitega, siis me võime töötada koha peal vastava lahenduse välja, aga me peame seda veel kord äh, juhtumipõhiselt äh, uurima ja kui te mind voliniku äh, usaldate, siis ma tegelen ka selle teemaga põhjalikumalt. proua Eevi EFTD fraktsiooni nimel suur tänu, volinikukandidaat. mis puudutab joogiveele juurdepääse, siis see on väga sageli konfliktide põhjustajaks. millised joogi, joogivee puudus tõuseb aastaks kaks tuhat viiskümmend ja see kasvab pidevalt. vett kasutatakse ka energia tootmiseks, väga paljudes riikides on see juba krooniliseks probleemiks muutunud. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist oli kulu kaks miljardit kakssada miljonit eurot. tuleks kasutada uusi tehnoloogiaid ja te läbi viia struktuurireformid selleks, et seda probleemi lahendada. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal esitleti projekti, ähm, mis oli, põhines bambustehnoloogial, mille maksumus oli viissada dollarit, mis äh, suudaks äh, puhastada vett on ka väga palju äh, äh, päikesepatareidel ja tuuleenergial põhinevaid tehnoloogiaid, mis on väga odavad. kas me ei peaks keskenduma keskkonnasõbralikele ja säästlikele tehnoloogiatele selleks, et äh, tõhustada energia ja puhta vee tootmist? aitäh! Συνάδελφε, θέλετε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα της, των προβλημάτων από την κλιματική. Suur tänu, te kirjeldasite teemat äh, täiesti äh, õigesti, see on seotud äh, kliimamuutusega. see on inimkonna jaoks väga keeruline probleem ja me peame olema loomulikult oma vastutuse kõrgusel, kui me räägime kliimamuutusest. Euroopa olukord on eriti keeruline. Te teate, et äh, meil on äh, probleeme seoses äh, heitmekoguste reeglitega. kui me kohtume eurooplastena teiste maailmajagude esindajatega, siis meie vähemalt üritame neid probleeme lahendada ja probleemid tekivad äh, ka meie piirkonnas, kõik need suured üleujutused, millega me oleme pidanud võitlema äh, viimati äh, Balkani piirkonnas, aga Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas on meil kliimamuutusega seoses eriliselt suured probleemid ja Euroopal on loomulikult kohustus midagi kliimamuutuse vastases võitluses ära teha me peame panustama ennetamisele, näiteks takistama üleujutusi Euroopa Liidus, seetõttu on väga oluline rakendada tsiviilkaitsemehhanisme ja siin on liikmesriikidel oluline roll mängida. peadirektoraat äh, töötab välja ka vastavat äh, vastupanuvõime strateegiat ja me oleme ka Saheli piirkonna jaoks paralleelinud selliseid meetmeid, mille abil oleks äh, võimalik äh, takistada veeressursside vähenemist. Need on äh, meie püüdlused, mida me soovime võtta. rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna järgmine kolleeg proua Petseril Pärja suur tänu teile, volinikukandidaat, et te olete oma töös pannud äh, ohvrid äh, keskpunkti ning et te olete andnud hääle neile, kel seda ei ole. ma tahaksin öelda üht-teist äh, Nigeeria kohta. me kõik teame, kuivõrd julmalt on seal röövitud kristlikke lapsi. me teame, kuidas Nigeerias soovitakse kalifaati luua, miljonid on põgenenud, tuhanded on hukkunud. me peame asuma tegevusse, et äh, pakkuda abi nendele, kes on sellest äh, kõige rohkem puudutatud. vaesus äh, suurendab radikaliseerumist ja mina tahaksin küsida, et mida plaanib Euroopa Komisjon teha, et tulla kirde Nigeerias äh, toime humanitaarabi pakkumisega välisabi osutajaid seal praegu eriti palju ei ole. tegemist on riigiga, kus äh, kaks miljonit last äh, kannatavad alatoitumuse all, see on kõige suurem arv kogu Aafrikas ja laste suremus on seal riigis kõige suurem maailmas jah, teil on õigus. tegemist on äh, ju riigiga, mille sissetulekud on äh, päris äh, kõrged, aga sellegipoolest on alatoitumus väga suureks probleemiks ja Boko Haram on tõesti rekruteerinud ka palju noori Kirde-Aafrikas, Kirde-Nigeerias, mis on äh, suureks probleemiks. Nad on rünnanud äh, noori, tuhandeid on hukkunud. me suhtleme Nigeeria valitsusega ja me üritame alatoitumuse probleemi vastu võidelda, tõstes äh, inimeste vastupanuvõimet, me pakume loomulikult toiduabi, aga väga oluline on, et ka valitsus midagi teeks, et äh, tõsta inimeste vastupanuvõimet. Euroopa Liit äh, ei taha loomulikult äh, Nigeerias kõrvalvaatajaks jääda, me soovime toetada noori ja lapsi, kes kannatavad Boko Harami tegevuse all, aga meil on vaja poliitilist äh, pikaajalist äh, lahendust humanitaarprobleemile. meil on vaja siin äh, laiemat lähenemist ja siin me peame tegutsema projektimeeskonnana, kus proua Mogherini võtab loomulikult koordineeriva rolli ja siis me saame vastastikku koordineerida oma tegevust Nigeerias, ka seda, kuidas võidelda Boko Harami vastu, mis paneb toime inimsusevastaseid kuritegusid. suur tänu, järgmisena härra Ferreira sotsialistide demokraatide nimel. suur tänu, proua esinaine. härra volinikukandidaat, ma sooviksin rääkida põgenike dramaatilisest olukorrast terved äh, rahvusgrupid äh, vajavad äh, kiireloomuliselt rahvusvahelist abi. meil on vaja tõhusa humanitaarabi Euroopa poliitikat, nii et meil oleks vahendid korralikult kasutatud ja tehtaks koostööd erinevate partnerorganisatsioonidega. Nende hulka kuuluvad äh, ÜRO äh, põgenike kõrge amet, mida juhib Antonio Pieteres, kes on teinud selles ametis väga head tööd. milline töö teil äh, UNHCR-iga äh, on ette nähtud selleks, et koordineerida humanitaarabi osutamist üle kogu maailma? ja kuidas on võimalik Euroopa Komisjonil väärikalt äh, hinnata valitsusväliste organisatsioonide panust äh, humanitaarabitöö ettevalmistamisesse ja ka läbiviimisesse, sest nende panus on otsustava tähtsusega. ja austatud Kanet, te puudutasite väga olulist teemat see on otseselt äh, seotud äh, ka Istanbuli humanitaarabi teemalise tippkohtumisega, mida nüüd ette valmistatakse. meil tuleb äh, pidevalt olukorda hinnata ja loomulikult parendusvõimalusi on olemas. ma ütlesin eelnevalt, et meil tuleb ka Euroopa Komisjoni tasandil läbi rääkida selle üle, millised on Euroopa seisukohad selles küsimuses. meil tuleb arendada dialoogi juba enne Istanbuli tippkohtumist, et anda oma sisuline panus. härra Antonio Guterresiga olen ma juba suhelnud, äh, oleme rääkinud erinevatest äh, teemadest ja oleme püüdnud äh, välja töötada ühtset seisukohta, ta on selle teemaga väga hästi kursis ja ma olen veendunud, et ta annab oma panuse et äh, meil on võimalik koos rohkem tähelepanu juhtida põgenike saatusele. meil on niivõrd äh, palju põgenikke suurtest humanitaarkriisidest tingituna, me peame selle teemale tõesti põhimõtteliselt lähenema. meil tuleb äh, senist lähenemist praktilisest aspektist äh, parandada. väga aktuaalne ja kiireloomulist äh, sekkumist nõudev on Süüria kriis. ÜRO-l ja härra Guterresil on olnud siin väga oluline roll mängida. ja ka järgmisel kohtumisel on see just kõige olulisem teema, mida me hakkame käsitlema. ja mis puudutab veel koostööd äh, ÜRO-ga, siis seda kõike tuleb äh, vaadata ÜRO reformiplaanide kontekstis, ka seal tõstatakse kõik need küsimused. ja härra Karski ECR äh, fraktsiooni nimel, palun. tänan, koostöö Euroopa Liidu ja ÜRO vahel on edasi arenenud aastate jooksul mõlematel organisatsioonidel on sarnased vaated ja mitmetel juhtudel on meil ka sama lähenemine kriisi haldamisele, konfliktide ennetamisele, leevendamisele ja konfliktijärgsetele tegevustele. kui nüüd rääkida humanitaarabist, siis äh, see on kõik äh, reguleeritud äh, finants- ja administratiivkokkulepetega. kuidas me teie arvates saaksime seda koostööd äh, parendada, tõhusamaks muuta, kuidas me saaksime tugevdada koostööd Euroopa Liidu ja ÜRO vahel? samuti tahaksin ma teada, milliseid osi finants- ja administratiivkokkuleppest oleks võimalik äh, parendada ja tõhusamaks ja sujuvamaks muuta, aitäh! jah on äh, üldteada, et äh, koostöö kõige kõrgemal tasemel äh, Euroopa Liidu ja ÜRO vahel toimib hästi. nelikümmend protsendi Euroopa Komisjoni poolsest rahastusest selles valdkonnas kantakse üle ÜRO agentuuridele minu arvates on see protsendimäär kõrge, aga ka õigustatud, kuna on tegemist ju spetsialiseerunud äh, agentuuridega. me peaksime selle koostöö säilitama ja seda laiendama. mõningates punktides on võimalik äh, koostööd parandada ja eelnevalt juba juhiti ka nendele valdkondadele tähelepanu. eksisteerivad äh, mõningad koordineerimisprobleemid äh, mõnede agentuuridega, äh, on küsimus olnud selles, et kes on juhtival kohal, kes võtab vastutuse kanda. ma olen suhelnud ka OHA agentuuriga proua Amosega, kes on vastutav sealsete teemade eest ja ma usun, et äh, meil on võimalik leida vahendeid ja meetodeid, kuidas äh, koostööd äh, ajakohastada ja pöörata tähelepanu spetsiifilistele probleemidele, mis meil tekivad humanitaarkriisi puhkedes. toon ühe näite. uute doonorriikide leidmine Pärsia lahe riikidest ja teistest Araabia riikidest nii et meil oleks võimalik äh, üles ehitada sild äh, ja juurdepääs saada piirkondadele, kus meil seda seni ei ole. härra Nat Alde nimel, palun. suur tänu teile, härra Stiljanides, et teie vastused on olnud niivõrd äh, selged, mõningates punktides ma ei ole teiega nõus Te ütlesite, et Nigeerias on tegemist äh, näljaprobleemiga, aga teadmata põhjustel minu arvates on need põhjused äh, teada, äh, need põhjused puudutavad ka sealseid naaberriike, ka Ekvatoriaalguinead ja muid riike ja me peame võtma siinkohal äh, vastutuse kanda. nüüd äh, tulles spetsiifiliste küsimuste juurde veel tagasi, mis puudutavad Iisraeli, siis Genfi konventsioon ütleb, et äh, okupatsioonivägi, äh, okupeeriv jõud või võim peab tagama tema võimul olema rahvastiku tervise kaitse. Iisrael hävitab aga Palestiina tervishoiu infrastruktuuri ja uuringud näitavad, et Iisrael saab sellest lausa kasu. kas Iisraelilt äh, nõutakse nende hüvitiste maksmist äh, meie poolt finantseeritud infrastruktuuri hävitamise eest, meie ei pea ju maksma lõivu Iisraeli tegevuse tõttu. ja edasi, kas äh, teie arvates on ise pidanud kinni inimõigustest äh, äh, või me vaatame seda kõike, mis ta teeb lihtsalt äh, tegevuseta kõrvalt? suur tänu teile sõbralike sõnade eest. Teil on täiesti õigus, mõningate riikide puhul on meil probleem äh, suhtlemisel sealse valitsusega ja see võib olla otsustava tähtsusega probleemiks. ja mis puudutab äh, humanitaarabi osutamist äh, inimestele koha peal, siis see võib ka osutuda vastavalt äh, keeruliseks, samuti on keeruline teatud konfliktide lahendamine ja see ongi see väljakutse, mis meil on Euroopa Liidu globaalses lähenemises ja meil tuleb kindlasti see teema tõstatada meie välissuhete projekt meeskonnas Euroopa Komisjonis, mis puudutab Iisraeli, siis ma usun, et ma vastasin selgelt. selles äh, maailmajaos on ääretult äh, suuri probleeme infrastruktuuri hävitamisega, mis on ehitatud Euroopa Liidu raha eest ja me nõuame selle eest kahjude hüvitamist. mis puudutab juurdepääsu Gazale, siis äh, pärast äh, relvarahu on äh, olukord selline, et meil on tekkimas võimalus saada juurdepääs gaasale ja viia inimestele ravimeid. olukorra poliitiline areng on seotud äh, raskekujuliste probleemidega. me teame, et äh, Palestiina kriis äh, põhjustab üle kogu maailma rahutust ja probleeme. Euroopa Liidul on selge seisukoht, selle ma ütlesin ka eelnevalt välja kolmekümnendal augustil võttis ülemkogu vastu vastavad lõppjäreldused. me toetame kahe riigi lahendust ja ma võin äh, selle juurde veel oma lõppsõnavõtus ka tagasi tulla. suur tänu äh, Rahvapartei nimel, härra Ventse. tänan. mis puudutab humanitaarabi tulevikku, siis äh, me peame investeerima looduskatastroofide ennetamisesse. teisalt me täheldame seda, et meil on väga keeruline kriisisituatsioon mitmel pool, me peame tegema koostööd kohalike kogukondadega, kohalike valitsustega, kes vastutavad humanitaarabi jagamise eest ja tagavad vastupanuvõime kriisiolukorras. kohalikel kogukondadel on siin väga suur roll mängida ja kui meil ei õnnestu oma abi kohale toimetada, siis me peame tagama vähemalt äh, selle, et me oleme vähendanud kõige hullemaid äh, riske. mis puudutab humanitaarabil kohale toimetamise äh, osas tehtavat koostööd, siis see on väga oluline ja mida teie plaanite teha, et toetada kohalike kogukondade ettevõtmisi? riski vähendamine, vältimaks katastroofide tekkimist, äh, kuulub ennetustsükli juurde. seda lähenemist äh, tuleb veelgi tugevamalt äh, rakendada. igal juhul meil tuleb panustada riski vähendamisesse, kui üks euro kulutatakse ennetamiseks, siis me säist-, võtame neli kuni seitse eurot äh, kriisi äh, mõjude vastases võitluses. seda lähenemist äh, tuleb loomulikult edasi ka viljeleda ja arvestada kohalike oludega, sellepärast et igas situatsioonis on erinevad olud. näiteks Saheli piirkonnas tegutsemine on hoopis midagi muud kui Shea programm Somaalia poolsaarel Lõuna-Sudaan. poliitiline olukord on äh, niivõrd keeruline ja traagiline, et on täiesti võimatu üles ehitada vastupanuvõimet sellele, sama puudutab ka Kongot. asjad ei ole niivõrd äh, lihtsad. meil tihtipeale ei ole lihtsalt juurdepääsugi sinna piirkonnale, nii et iga juhtumid tuleb äh, hinnata konkreetselt äh, sealsetest oludest lähtuvalt, aga me peame loomulikult äh, lähtuma üldistest põhimõtetest nagu riski vähendamine ja vastupanuvõime toetamine. see lähenemine on ennast praktikas toetanud ja see võimaldab ka arengut. me oleme saanud tõesti rahuldavaid tulemusi ja sellelt me peaksime edasi liikuma kui me kakskümmend protsenti kasutame ennetamiseks, siis on see hea lähenemine täna. sotsiaaldemokraadid, palun. Oh, äh, aitäh selle poliitilise pühendumuse eest, mis on oluline Euroopale ja meie valijatele. väga oluline on, et te üles näitate Euroopa patriotismi äh, ja Louis Michel tõesti ütles, et tee, oleks oluline, et Euroopa Liit oleks selles valdkonnas nähtavam. ma tahaksin teile esitada ühe küsimuse, mida tegelikult ei ole esitatud. Ehm, me oleme üks suurimaid doonoreid, nelikümmend protsenti, aga et pidevalt tekib uusi erakorralisi olukordi e, Te rääkisite Pärsia lahe riikidest, Türgist, Äh, nende tegutsemise põhimõtted humanitaarabi vallas ei ole samad kui Euroopa Liidul, aga kas te tahate siiski nendega äh, koostööd arendada ja mõelge, kuidas humanitaarabi võiks välja näha kümne aasta pärast, kas te tahate arendada koostööd selles vallas nende riikidega? suur tänu selle küsimuse eest ja see on tõesti asja tuum, nii võib öelda. et kust leida uusi doonorriike. meil on tõepoolest nii palju selliseid humanitaarkriise, millega ei saa hakkama ükski eelarve. meil on vaja uusi doonorriike ja ka uusi ideid selle kohta, kust rahastust saada. see on ka üks põhjus, miks me selliste fondide loomisest täna räägime kõik need teemad on olulised ja need riigid, Brasiilia, Hiina, Venemaa, Türgi, Pärsia lahe riigid, ka nemad peavad siin oma osa etendama, võtma vastutuse, leidma uusi doonorriike. väga oluline on see katastroofide lahendamisel. ilma uute doonorriikide leidmiseta me ei saa sellega hakkama nii et humanitaarabi tagamiseks tuleb mobiliseerida osapooli kogu maailmast, et saada uusi annetajaid ja seda räägime kindlasti Istanbuli tippkohtumisel. väga hea, et see toimub just Türgis, ma arvan, et see on ka väga oluline poliitiline sõnum, mille me saadame muuhulgas ka moslemiriikidele. nii et tippkohtumisel arutame seda ja see on väga oluline, nii see tippkohtumine kui ka selle toimumise koht. nii Euroopa Liit kui ÜRO peavad pingutama selle nimel, et kriiside leevendamiseks uusi doonoriike leida. me peame leidma ka teisi lahendusi, näiteks fondide loomise. siin peavad liikmesriigid koostööd tegema. elevandiluurannikul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 kõik selle heaks, et need nii-öelda unustatud kriisid, ka nendest teemadest räägitakse uuesti. Teie ise ütlesite, et teie esimene reis volinikuna oleks Ebola kriisi piirkonda, Ebola puhangu piirkonda. sellest räägitakse meedias praegu väga palju, aga Lõuna-Sudaanist üldse mitte. Need on inimesed, kes tähistasid iseseisvumist mõni aeg tagasi, aga humanitaarkatastroof on seal toimunud juba üle aasta, vaatamata kõigile jõupingutustele. kas teie kavatsete midagi ette võtta nendele sadade tuhandete heaks, kes praegu on tõsises näljahäda ohus, kes on piirkonnas, kus on väga keeruline olukord, kas astute samme selleks, et äh, selle vastu võidelda, põgenikud Põhja-Sudaanist. mida te kavatsete teha selleks, et neid inimesi aidata seal piirkonnas? jah, teil on õigus. Need unustatud kriisid, ka nendega tuleb tegeleda, neid ei tohi unustada. ja Lõuna-Sudaanis ka seal tuleb tegutseda, kui abi sinna ei jõua, võib sellest saada unustatud kriis. mind informeeriti küll sellest, et käesoleval aastal on Euroopa Liit juba eraldanud viiskümmend ja veel kolmkümmend ja nüüd ootame veel kolmekümne miljoni eraldamist hädaabireservist. niisiis kokkuvõttes sada kümme miljonit eurot eraldatakse selle piirkonna toetamiseks, nii et me ei ole seda unustanud, me ei ole Lõuna-Sudaani unustanud, me oleme seal kohal. loomulikult tulemused ei ole need, mida me ootasime, mida me tahame näha. on probleeme alatoitlumisega ja on oht, et võib tekkida näljahäda seal on kaks osapoolt, kes võitlevad omavahel. ja nad ja isegi kui riigil on olemas naftavarud, siis omavaheline võitlus ei luba neid naftavarusid kasutada, et riiki sellest olukorrast päästa, nii et seal on väga palju probleeme, mis takistavad selle vastupanuvõime tekitamist on väga keerulised probleemid, et stabiilne kasv tagada sellele piirkonnale, elatustase on väga madal, ühed madalamad kogu planeedil. ja üks Jaapani humanitaarekspert ütles, et humanitaarabi, humanitaarkriisi lahendamiseks ei piisa humanitaarabist, meil on vaja poliitilisi otsuseid selleks, et tõeliselt aidata Lõuna-Sudaani me ei tohi unustada humanitaarabi, aga human-, Lõuna-Sudaan peab leidma siiski poliitilise lahenduse. ja ainult kuus küsimust on veel jäänud. on olnud tõesti pikk õhtu. sotsiaaldemokraadid, härra Tals. suur tänu, proua eesistuja. volinikukandidaat, te mainisite juba kliimamuutusi. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal üle kolmekümne miljoni inimese olid sunnitud ümber asuma looduskatastroofide tõttu, üheksakümmend kaheksa protsenti oli põhjustatud inimtegevusest põhjustatud kliimamuutustest. me ei räägi väga sageli sellest, kuidas Kesk-Aafrika talupidajad kannatavad põua tõttu või keegi teine üleujutuste tõttu. kliimamuutused Äh, mõjutavad meie elu liiga kiiresti selleks, et sellele adekvaatselt reageerida. ja tulevikus on selliseid katastroofe veelgi rohkem ja nad suurendavad vajadust humanitaarabi järele. kas te teete koostööd kolleegidega kliima ja energia valdkonnas selleks, et vähendada neid katastroofe tulevikus ja et suurendada kogukondade vastupanuvõimet nende katastroofide puhuks? aitäh! Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της κλιματικής... jah, ma usun, et Euroopa Liidu poliitika kliimamuutuste valdkonnas on väga kindel ja väga stabiilne. meil uues komisjonis on olemas kliimamuutuste volinik. selline koht on ette nähtud. meie poliitika peab jätkuma see suund, me peame seda hoidma, vastasel juhul astume vastu sellele, mida me oleme siiani juba saavutanud. me teame jah, et kliimamuutus põhjustab terve rea katastroofe, on selle taga, nii et sellega tuleb arvestada. Euroopa Liit ei tohi suunda muuta, vastupidi, me peame kõiki teisi suuremaid piirkondi, osapooli, riike veenma, et nad peaksid meie eeskuju järgima. meie positsioon on tugev ja me peaksime olema selle üle uhked, sest meie oleme kliimamuutuse võitluses esirinnas ja me peaksime seda positsiooni hoidma. me peame sellega tegelema sest me peame seisma silmitsi katastroofidega, mille põhjustab kliimapuutus, olgu siis tegemist humanitaarabi, tööga või teiste mehhanismidega, tsiviilkaitsemehhanismiga. mõlemad meetmed on ikkagi mõeldud selleks, et leevendada neid katastroofe, mille põhjustab kliimamuutus. mõnikord on vaja mitmepoolset lähenemist, näiteks Fukushima katastroofi puhul. Filipiinide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 proua esimees, volinikukandidaat, mul oli väga hea meel kuulda, et kavatsete pöörata erilist tähelepanu ka puuetega inimestele. minu küsimus on just selle teemaga seotud. Te olete võib-olla kursis, et ainsana maailmas on Euroopa Liit ratifitseerinud puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja seal on spetsiaalne paragrahv, lõike, mis ütleb, et sõjalistes konfliktides või kriisipiirkondades tuleb pöörata erilist tähelepanu puuetega inimestele. minu küsimus on, kuidas te kavatsete tulevikus selle valdkonnaga tegeleda? me ei räägi siin ainult puuetega inimestest, vaid räägime nendest piirkondadest, mis on sõjakolded inimesed, kes sõja tagajärjel neid, kelle tervis saab kahjustada, kellel tekib puue selle tagajärjel ja siis on neil ka rohkem abi vaja, kui neil on sellised terviseprobleemid sõjategevuse tagajärjel. ja soovin siinkohal korrata, et meie tegevuse üks peamine põhimõte on see, et esmalt pöörame tähelepanu erivajadustega inimestele. meil on uus tegevuskava selle kohta, mis on seotud konsensuse ellurakendamisega. ja siin, siin on just keskendutud puuetega inimestele. haavatavad grupid ja just need grupid, keda te mainisite, ma varem juba ütlesin et on terve rida näitajaid ja kriteeriume selleks, et rahastada neid spetsiaalseid vabaühendusi, mille tähelepanu on keskendunud just nendele inimrühmadele. nii palju, kui mina tean, siis rahastama näiteks ka ortopeedilisi kliinikuid mis tegelevad inimestega, kes on vigastatud konflikti sõjalise tegevuse tagajärjel ja on seetõttu liikumispuudega. jah, loomulikult on olemas spetsiaalsed programmid, aga me peame alati väga konkreetselt vaatama aja jooksul, kuidas need näitajad ja kriteeriumid mõjutavad rahastamist ja rahas, rahastusettepanekuid, kuidas need näitajad aitavad kuidas neid rakendatakse selleks, et me saaksime kaasata teisi haavatavaid gruppe. on olemas loomulikult eksperdid, keda me saame kaasata selleks, et neid uusi näitajaid ja kriteeriume paika panna, mis aitaks meie tööd tõhustada um,. Ähm, Mr Grammatikas. härra Grammatikakis sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, palun suur tänu, lugupeetud volinikukandidaat. mul on väga hea meel tõdeda, et teie poliitiline kogemus aitab kaasa sellele, et nende küsimustega tuleb tegeleda, aga ausalt öelda ma ei tahaks teie nahas olla, sellepärast et nende kriiside arv suureneb pidevalt ja nad muutuvad ka olemuselt. Te teate kindlasti paremini kui mina, et tuhanded inimesed hukkuvad, kahjustada saavad nii taristud kui majandused ja see kahju on mõõtmatu ja on ka inimese põhjustatud katastroofid, näiteks tuumakatastroofid, mille mõju on piiriülene ja tagajärjed on piiriülesed kas peaksime võtma arvesse, et see uus tsiviilkaitsemehhanism ei ole võib-olla piisavalt hea? ja te peaksite uusi koostöömeetmeid leidma. suur tänu, professor. Te olete füüsikaprofessor ja olete nende teemadega kursis Europolil on selles valdkonnas juba suured kogemused, sellepärast et pärast vastavalt Jaapani valitsuse palvele osalesime Fukushima katastroofi tagajärgede leevendamises ja nagu ma ütlesin, siis Fukushima taolised katastroofid nõuavad mitmekülgset lähenemist ja kõikide osapoolte kaasamist. ma tean isiklikust kogemusest, olen olnud ka Küprose parlamendi saadik et olid olemas programmid, mis olid mõeldud tuumakatastroofide tagajärgedega tegelemiseks. me peame sellega tegelema läbi tsiviilkaitsemehhanismi. ma usun, et selliseid katastroofe tuleb püüda iga hinna eest ära hoida. meil peaks olema ka vastav programm selliste katastroofidega tegelemiseks. vastavalt minu käsutuses olevale infole on sellised plaanid ka olemas, kuidas nende õnnetuste ja katastroofidega tegeleda, mis nõuavad äh, kõikide osapoolte kaasamist. Fukushima andis meile õppetunni, et äh, igasuguseid kõrvalmõjusid võib olla väga palju sellistel katastroofidel, nii et meil on olemas hea struktuuriga mehhanism ja pean ütlema, et ma olin väga uhke, kui käisin ERCC-s, mis on siis kriisi ohjamise keskus sest äh, mul oli hea meel näha, et meil on kriisiohjamise keskus, mille peale võime kindlad olla, kui Euroopas mingi kriis peaks toimuma või isegi väljaspool Euroopat. aga ma arvan, et me peaksime süstemaatilisemalt lähenema just nimelt tuumakatastroofide puhul uh,. uh voliniku kandidaat, me läheneme kuulamise lõpule ning ma ütleksin, et te olete tõesti pühendunud ja väga kirglik inimene. ma arvan, et te kindlasti tuginete oskustele, mida te olete saanud ka oma äh, Äh, arstitööst, äh, kui te vastasite mitmele küsimusele, aga tahaksin teile esitada ühe küsimuse, millele vastates võite samuti tugineda, äh, kasutades oma kogemust spiikrina. asi puudutab kommunikatsioonistrateegiat. Te ütlesite, et te tahate minna Lääne-Aafrikasse ja tänan teid selle lubaduse eest, te ütlesite, et te kutsute arste üles sinna minema aga kõike seda tuleb ju inimestele ka selgitada, seda tuleb Euroopa Liidu kodanikele selgitada, äh, sest et paljud neist ju kardavad ning äh, see on vajalik ja vajalik on, et meil oleks ka õige kommunikatsioonistrateegia. see on just üks näide. minu küsimus oleks järgmine. kuidas te kasutate oma kogemust, äh, kuidas te oma kogu, kogemusele tuginedes töötate välja kommunikatsioonistrateegia? aitäh! jah, teil on täiesti õigus, kommunikatsioonistrateegia ning nähtavus, humanitaartegevuse nähtavus. Need kaks asja peavad olema prioriteediks ma arvan, et minu eelkäija proua Georgieva eh, tuli nende asjadega väga hästi toime kui jälgida rahvusvahelist meediat, siis võib näha, et, et Euroopa Liidu tegevus oli vägagi nähtav. teisalt Te teate et, et viisteist protsenti kulub äh, nähtamatutele kriisidele või unustatud kriisidele, nii et, et nähtavus ei ole eesmärk iseeneses sõnum kodanikele, kes toetavad humanitaartegevust ja me oleme näinud äh, uuringute käigus et, et üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest toetab humanitaarabi andmist, seda vaatamata majanduskriisile. meile öeldakse, et humanitaarabi maksab kaks eurot inimese kohta ja inimesed on nõus, et seda raha niimoodi kulutatakse. mina leian, et vabatahtlik algatus aitab meid meil on äh, vabatahtlikud, äh, tõenäoliselt noored inimesed, äh, kes on meie saadikuteks kogu maailmas humanitaarabi küsimustes. see suurendab nähtavust ning saadab sõnumi veelgi kaugemale, jah, tõepoolest Euroopa Liit, Euroopa poliitika on humanitaarpoliitika ja meil tõesti õnnestub saada juurdepääs kriisiohvritele, me suudame neid kõikjal maailmas aidata. ma arvan, et see vabatahtlike tegevus on meie kommunikatsioonistrateegias väga oluline. aitäh! proua Toia, tuleksin tagasi Ebola juurde. üks asi, mida võib-olla ei ole tõstatatud tegemist on riikidega, kus äh, tervishoiusüsteem on äh, kokku kukkunud, seal piirkonnas tegutsevad paljud vabaühendused nagu Médecins Sans Frontières, äh, piirideta arstid, aga seal tegutsevad ka mitmed teised väga kvalifitseeritud organisatsioonid. arstid on aastakümneid nendes riikides käinud. Nad käivad seal majast majja ning minu küsimus on, et loomulikult neid äh, Äh, nemad seisavad ka silmitsi olukorra tõsidusega ja kas te oleksite suutelised toetama neid organisatsioone ka? eriti suurte eriolukordade korral. ma tean, et teie eelkäija äh, vastutab nüüd eelarve eest ja tema suhtus väga entusiastlikult humanitaarabi küsimustesse, nii et, et võib-olla suudate temaga väga head koostööd teha ma olen proua Georgievaga kohtunud äh, üsna sageli. ma tahtsin olla kursis, äh, äh, tahtsin saada osa tema suurtest erialateadmistest, sest mulle tundub, et ta oli oma tegevuses väga edukas ning kui te mind volinikuks kinnitate, siis Äh, suudan tõesti seista silmitsi nende suurte väljakutsetega, mis humanitaarabi eest seisavad. Ebola vastu võitluseks meil on vaja tõesti arste, meditsiinipersonali, mobiilseid haiglaid, aga me peame äh, toetama ka Guinea, Libeeria, Sierra Leone tervishoiusüsteemil jälle jalad alla saada sellepärast et nende riikide tervishoiusüsteemid on kokku kukkunud. Need tuleb uuesti üles ehitada. muidu me lihtsalt äh, ravime haiguse sümptomeid ja mitte haiguse põhjusi. me peame äh, seisma silmitsi suurte probleemidega, mis seisavad nende kolme riigi tervishoiusüsteemi ees niisiis kohene abi, äh, saates kohale arstid, äh, meditsiinipersonali, mobiilsed haiglad, ravimid, aga paralleelselt äh, peame läbi vastupanuvõime suurendama, läbi koostöös arenguvolinikuga peame taastama tervishoiusüsteemi nendes riikides. Need kaks tegevust peaksid toimuma paralleelselt. selles olen ma täiesti kindel ja härra Postinaru, teie esitate viimase küsimuse. Äh, volinikukandidaat, äh, kõigepealt ma tervitan teie pühendumust, teie kirge ja teie valmisolekut teha koostööd Euroopa Parlamendiga. teiseks äh, tahaksin rõhutada, et te olete valmis tegema koostööd ka kõrge esindajaga ja arenguvoliniku härra Mimitsaga selleks, et ühiselt lahendada probleeme siis, kui need probleemid tekivad. aga nüüd minu küsimus pidades silmas Ebola puhangut, me ei suutnud seda ette näha, me ei suutnud mobiliseeruda, me ei suutnud vahendeid äh, eraldada õigel ajal ja me ei ole seda kriisi suutnud ka ohjata. kas äh, äh, kuidas teie arvates Euroopa Liit saaks luua paremat suutlikkust selleks, et paremini teha koostööd ning äh, suurendada koostalitusvõimet meie ja teiste maailma äh, tasandil tegutsejate vahel. Äh, USA tervishoiuorganisatsioonid, sest näiteks Ühendkuningriik saadab sinna ka sõjaväelisi üksusi probleemi lahendamiseks. nii et, et koordineerimine ja koostalitusvõime ning koostöö ka tsiviilisikute ja sõjaväelaste vahel Te tõesti äh, kirjeldasite olukorda väga põhjalikult. koordineerimist kõigi osapoolte vahel on vaja. humanitaarabi voliniku ülesanne on, on teha kõik selleks, et äh, säilitada valvsus, olla koos äh, kontaktis Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga, USA-ga. jah, sõjalised üksused on koha peale saadetud, me peame looma äh, mobiilsed haiglad, äh, Skandinaavia doonorriigid, Prantsusmaa, Ühendkuningriigid, kõik teised liikmesriigid äh, on osalised. ma arvan, et humanitaarabi volinikul on spetsiaalne koordineeriv roll ja ma üritan seda rolli täita minu käest küsiti, kas ma peaks sinna minema, ma ütlesin loomulikult ma pean sinna minema, see on osaks minu rollist, kui inimene on kohapeal, siis äh, Äh, on äh, minu roll olulisem. see, mis ma ütlen, on väärtuslikum, sellepärast et inimesed teavad, et ma olen seal käinud, ma olen olukorda näinud. niisiis tegemist ei ole lihtsalt sümboolse sammuga, tegemist on sammuga, millel on konkreetsed tagajärjed. me peaksime äh, suurendama sealset vastupanuvõimet, me peame aitama äh, tervishoiusüsteemidel toibuda, aga me peaksime üritama ka defineerida, millised on vajadused äh, tervishoiupersonali järele ning samuti kasutama ära siis neid traditsioonilisi ravimeetodeid, mis nendes piirkondades on. meil on vaja ravimeid, meil on vaja jäätmekäitlussüsteeme, meil on vaja joogivett, kõik need on eeltingimused selleks, et ebola ohvreid ravida niisiis meil on vaja oskusteadmisi, meil on vaja kohapeal kohal olla ja eh, minu eh, küla